okei okay., hello everybody, I m uh... tere pärastlõunat kõigile! tervitan teid meie koosolekul ja nüüd äh, hakkan rääkima kohe ka äh, rootsi keelt, nii et palun äh, pange pähe oma kõrvaklapid, kui te rootsi keelest aru ei saa loomulikult. ja nüüd ootab meid ees tunnike, kus me Äh, üheskoos kuulame, mida on Taani eesistujal öelda. meid esindab siin tööturuminister ja soolise võrdõiguslikkuse ja usuasjade minister, kes äh, räägivad neile, mida nad plaanivad teha ja teil on võimalik neile küsimusi esitada. ja lõpuks anname veel eesistuja esindajatele sõna äh, vastamiseks, et ma tervitan teid kogu südamest, eesistuja esindajad, meil on väga hea meel, et te olete siin ja ja me, meie töövaldkond on väga oluline ja loodetavasti me saame nüüd äh, ka tulevikus äh, dialoogis äh, olla ja kõigepealt annan sõna härra Manus Areenile. Thank you very much. Members uh... suur tänu, lugupeetud komisjoni liikmed, lugupeetud esimees, mul on väga hea meel, et saan teie komisjoni ees kõneleda, nii et ja mul on väga hea meel tutvustada teile TNH-ni eesistuja prioriteete. ja loodetavasti sellele järgneb avatud arvamuste vahetus ja meil õnnestub ka kogu eesistumise jooksul teha teiega koos tihedat ja viljakat koostööd. ma sain juba kohtuda härra Gustavsoni ja härra Tarabellaga, kui teie komisjoni delegatsioon käis äh, no, eelmise aasta novembris Kopenhaagenis ja pärast viljakaid, viljakat mõttevahetust äh, meie kohtumisel äh, ootasin ma veelgi rohkem pikisilmi võimalust naiste õiguste komisjoni liikmetele meie eesistumise programmi tutvustada. meie eesistumise pealkirjadeks on vastutustundlik Euroopa, dünaamiline Euroopa, roheline Euroopa ja turvaline Euroopa. Need neli pealkirju hõlmavad rohkemat kui sooline võrdõiguslikkus ja naiste õigused. aga need pealkirjad äh, sobivad suurepäraselt ka soolise võrdõiguslikkuse teema juurde nii Taani eesistumise ajal kui ka tulevikus. sooline võrdõiguslik, äh, võrdõiguslikkus on äh, nii majandusliku kui sotsiaalse progressi eelduseks ja me tahame äh, et äh, meie tulevik oleks, äh, et me kannaksime oma rolli tuleviku ees äh, vastutustundlikult, dünaamiliselt, roheliselt ja, ja turvaliselt ja seetõttu on sooline võrdõiguslikkus väga oluline. lugupeetud daamid ja härrad, sooline võrdõiguslikkus on üks Euroopa Liidu aluspõhimõtteid ja mul on väga hea meel teile öelda, et Taani eesistumise ajal me pingutame samuti selle nimel, et meie liidus tehakse tõsiseid edusamme ka selle teema osas. hoolimata sellest, et oleme juba päris kaugele jõudnud, on siiski ka veel paranemisruumi. sooline võrdõiguslikkus on kriisi ajal väga oluline ja me peame kasutama kõiki äh, andeid, äh, mis on meie tööjõus peidus ja sooline võrdõiguslikkus ei ole ainult majandusega seotud küsimus, sooline võrdõiguslikkus on äh, seotud ka inimväärikuse küsimusega ja põhiõigustega me ei tohiks inimesi kohelda erinevalt, äh, sõltuvalt sellest, kas nad on poisina või tüdrukuna sündinud. Euroopa Liidus peaksid olema kõigil võrdsed võimalused ja võrdsed äh, õigused, mitte kedagi ei tohiks soost lähtudes äh, välja jätta. lugupeetud komisjoni liikmed, austatud esimees, naistevastane vägivald on üks tõsiseid probleeme, mille vastu tuleb võidelda kõikides riikides, kogu maailmas ja kõikides ühiskonnakihtides. me ei tohiks leppida tabudega, me peame selgelt välja ütlema, et vägivald ei ole vastuvõetav, see pole mitte ainult õigusevastane, vaid see on ka väga hävitava mõjuga nii isikute jaoks kui ka kogu ühiskonna jaoks. ma tean, et see on teema, mis on tähtis paljudele teie komisjoni liikmetele. mina ise olen töötanud viimased kakskümmend aastat sotsiaaltöötajana ja öö, koduvägivalla küsimus on seetõttu väga oluline ka minu jaoks ja väga paljud inimesed, väga paljud naised peavad kannatama seal, kus nad peaksid ennast kõige turvalisemana tundma, oma kodudes, väga paljud lapsed, liiga paljud lapsed peavad olema tunnistajaks sellisele vägivallale. kuid meie töö ei ole algusjärgus, meil on tehtud juba väga mitmeid algatusi ja meie tegevusega on saavutatud juba häid tulemusi. näiteks eelmisel aastal viis komisjon läbi Europarameetri uurimuse naistevastase köögi, koduvägivalla teemal ja selle uurimuse järgi võib öelda et, et üheksakümmend kaheksa protsenti äh, Euroopa inimestest on väga teadlikud äh, koduvägivalla probleemist. see on esimene samm, äh, me peame muutma hoiakuid selleks, et selle probleemi vastu võidelda. ma tean, et komisjon on poliitiliselt pühendunud äh, tugevama poliitilise tegevuse väljatöötamisele äh, vägivalla vastases, äh, vägivalla vastu ja see on ka Stockholmi programmis sees naiste hartas ja ka meie naiste ja meeste vahelise äh, võrdsuse strateegias kahe tuhande kümnendast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani. nõukogu Euroopa Parlament on nõus, et naistevastase vägivalla vastu tuleb võidelda, ennetus, ohvrite toetus ja samuti ka tugevad ranged sanktsioonid peavad kõik koos olema üheks osaks meie strateegiast ja meil on vaja saavutada konkreetseid tulemusi Taani eesistumise ajal keskendume me neljale peamisele teemavaldkondale, kus me loodame saavutada edu ja need neli teemavaldkonda on naiste alaesindatus ettevõtete nõukogudes, sooline võrdõiguslikkus ja kliimamuutus, sooline võrdõiguslikkus haridusvaldkonnas ja naiste staatuse konverents New Yorgis. kõigepealt naised ettevõtete juhatustes. Taani eesistuja tahab algatada arutele naiste ja meeste äh, ebavõrdse esindatuse teemal äh, kogu Euroopas äh, naiste ettevõtete juhatustes. kahe tuhande kümnendal aastal ülikooli lõpetanute hulgas oli kuuskümmend protsenti naisi ja naised moodustavad nelikümmend viis protsenti Euroopa tööjõust. seetõttu võib öelda, et naiste osalus otsustusprotsessides on paraku endiselt väga madal ja äh, börsiettevõtetes on näha tendentsi, et naiste osalus kasvab ainult poole protsendipunkti võrra igal aastal. parem ta-, sooline tasakaal tagab ka kvaliteetsema otsustusprotsessi ja mitmed uuringud on näidanud, et naiste osaluse suurendamine ettevõtete juhatustes parandab ka ettevõtete majanduslikke saavutusi. seetõttu Taani eesistujana kutsub ministreid üles osalema aktiivselt veebruarikuisel EBSCO äh, nõukogu kohtumisel, kus äh, arutelu käigus räägitakse, mida on võimalik ette võtta selle probleemi lahendamiseks. Taani eesistuja soovib äh, Euroopas kogemusi kokku koguda eesmärgiga naiste esindatust parandada ja arutleda selle üle, mida saab Euroopa Liidus, liidu tasandil ja ka liikmesriikide tasanditel, tasandil, tasandil Äh, selle probleemi vastu võitlemiseks ette võtta. EBSCO nõukogu äh, hindab äh, ka komisjoni uuringuid isereguleerimise kohta ja kõige selle tulemuseks peaks olema komisjoni raport märtsikuus. Taani eesistuja Norra ja Ühendkuningriik korraldavad ka arutelu heade tavade üle seoses naiste esinduse, esindatusega otsustusprotsessides. selline äh, arutelu leiab aset Oslos äh, mais. ja teine on algatus, millest tahaksin rääkida, on Pekingi tegevusplatvorm. Taani eesistuja kavatseb keskenduda küsimustele, äh, millest pole veel räägitud teemavaldkond ka äh, naised ja, ja äh, sooline võrdõiguslikkus, äh, eesistuja kavatseb nõukogu järeldused vastu võtta juuni EBSCO nõukogu kohtumise käigus. ja nende järelduste hulgas peaksid olema ka uute näitajate ettepanekud ja seetõttu mul on väga hea meel öelda, et lugesin proua Kill Nilseni raporti Naised ja kliimamuutus läbi. tegemist on tähtsa teemaga, mille kallal tuleb veel tööd teha naised ja mehed ei ole otsustusprotsessides võrdselt äh, esindatud äh, kliimamuutuse küsimustes äh, ja nõukogu järeldustes me toome konkreetsed näitajad, mis peamiselt käsitlevad kahte teemat. ebavõrdne tasakaal otsustusprotsessides kliimamuutuse küsimustes ja naiste vähene osalus tehnoloogilistes inseneri, matemaatiliste ja teadusõpingutes. ja siis äh, kolmas teemavaldkond, millest sooviksin rääkida, naiste võrdsus hariduse äh, süsteemis, äh, mis on probleemiks paljudes liikmesriikides, väga paljud poisid ja tüdrukud ei saa valida oma haridusteed vabalt, lähtudes oma pädevustest, huvidest ja annetest sellepärast et meie eelarvamused mõjutavad neid. Taani eesistuja kutsub kogu asjatundjad, et rääkida sellest, et kuidas võidelda poiste ja noormeeste koolist väljalangemise probleemi vastu. ja lõpetuseks Denma-, Taani äh, juhib ka naiste staatuse konverentsi iga-aastast kohtumist ja selle läbirääkimiste protsessi, seal räägitakse äh, naiste äh, arengust maapiirkondades, nende rollist vaesuse ja nälja vastases võitluses ja koos Euroopa Liidu välisteenistusega töötab Taani eesistuja selle nimel, et saavutada läbirääkimistel edu ning jõuda varem kokku lepitud järeldustele ning võtta vastu ka vastava sisuline resolutsioon. lugupeetud daamid ja härrad, suur täna võim-, tänu võimaluse eest teie, teie poole pöörduda ja enne, kui me asume arvamusi vahetama, annan sõna oma kolleegile proua Frederiksenile suur tänu! I would also like to start by uh, saying ka mina tahaksin alustuseks äh, tänada küllakutse eest äh, osaleda tänasel komisjoni kohtumisel, mul on väga hea meel teie ees olla ja loodetavasti järgneb avatud ja otsekohene arvamuste vahetus järgneva poolaasta kohta. Taani eesistujana võtab eesistumise üle nõukogus äh, Euroopa ja maailma jaoks äh, väga problemaalsel ajal. kahjuks on kriis meid väga rängalt tabanud ja ilmselt on selle mõjud äh, pikaajalised. tuhandete meeste ja naiste jaoks on ähm, tagajärjed tõsised, inimesed, kes on kaotanud oma töökohad või kes kardavad, et järgmisena kaob nende koht nagu minu kolleeg võrdõiguslikkuse minister ütles, on meeste ja naiste vaheline võrdsus Euroopa Liidu põhiväärtus. ei ole mitte mingisugust kõhklustki selles osas, et võrreldes paljude teiste maailma piirkondadega on Euroopa Liit jõudnud väga kaugele naiste ja meestele tööturul õigete, võrdsete õiguste ja võrdse kohtlemise tagamisel. see on muidugi suurepärane, kuid palju on veel ära teha sellegipoolest. olles Taani tööhõiveminister põrkun ma ikka ja jälle ebavõrdsusega kokku, isegi Taanis on see siis nii, räägime me siin kas siis palgaküsimusi, töötingimusi, ebavõrdset kohtlemist, näiteks edutamiste ja vallandamiste puhul ja nii edasi. ja iga kord eh, jahmatab see mind eh, et eh, veel kahekümne esimesel sajandilgi tuleb inimesi veenda selles, et meestel ja naistel on õigus võrdsetele võimalustele ja just nimelt kriisiperioodidel ei tohi unustada põhiväärtusi, nagu seda on võrdne ähm, kohtlemine eirata või äh, selle tähtsust vähendada. ma tahan äh, tööministrina Reeti rõhutada naiste osalust tööturul. naised äh, panustavad tööturul oluliselt Euroopa heaolusse ja sellepärast ongi Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ähm, rõhutanud seda, et ähm, naiste ja meeste osalus tööturul on võrdselt oluline ja mõlema osalust tuleb suurendada. väga oluline on see, et Euroopa ei unustaks seda, et nii mehed kui ka naised peavad panustama, kuid tegema seda võrdsete õiguste alusel ja kõigil peab olema võimalus panustada. me ei tohiks seda unustada mitte üheski, ühelgi juhul, ühegi teema puhul. Taani eesistujana tahab äh, toetada intelligentset, jätkusuutlikut ja kaasavat kasvu selleks, et saavutada Euroopa eesmärgid majanduslike ja sotsiaalse ühtekuuluvuse osas ning et saavutada kõrge hõivatuse tase tööturul. tahaksin natukene rääkida veel ka võrdsest palgast, see on järjest olulisemaks kujunev äh, küsimus, kuivõrd järjest rohkem naisi on sisenenud tööturule. minu meelest on võrdne palk äh, jällegi üks põhimõtteline Äh, printsiip, mille osas tuleb kõvasti tööd teha, et seda saavutada. meeste ja naiste võrdsed õigused ja naiste sõltumatus on otseselt seotud loomulikult palgast. soopõhiselt eristatud tööturg on tõsiseks probleemiks ja kahjuks äh, pere omamine äh, mõjutab ka otseselt palganumbrit ja suurendab palgalõhet, see on äh, väga kahetsusväärne ja äh, ei tohiks tegelikult nii olla ma tean, et parlament äh, tahab, et komisjon panustaks rohkem võrdse palga saavutamisele, kahe tuhande kaheksandal aastal parlament esitas ka oma soovitused selles osas komisjonile ja minu meelest võiksid need soovitused olla väga heaks raamistikuks tulevases töös ja võiks olla suunanäitajaks. see probleem tekitab mulle tõsist muret ja on terve rida aspekte, millele tuleks võrdse palga puhul tähelepanu pöörata. Taani oma eesistumise ajal kavatseb korraldada maikuus äh, seminari äh, võrdse palga kaasuste toomise kohta kohtu ette. Äh, need inimesed, kes tunnevad ennast olevat Äh, diskrimineerituna tunnevad tihti, et neil on väga raske oma tööandjaid tuua kohtu ette. ja see ma-, maikuine seminar on meiepoolne panus siis Euroopa võrdse palgapäeva tä-, äh, tähistamiseks ja loodetavasti saate osaleda selles. Äh, tasakaal pere- ja tööelu vahel on teema, millele parlament on väga palju tähelepanu pööranud viimastel aastatel äh, väga paljud head algatused, näiteks nagu need algatused, mis puudutavad laste päevahoidu või rasedus- ja sünnituspuhkust ja, ja algatused, mida on tehtud ettevõtetes, on ähm, algatatud just teie poolt ja üks asi veel, mis mulle on väga oluline, on see, et mõlemad lapsevanemad saaksid äh, minna vanemapuhkusele laste Äh, siis, kui lapsed on veel väiksed, seda nii laste ja pere jaoks, äh, aga ka sellepärast, et see tagaks parema tasakaalu tööturul ja, ja see on kindlasti ülitähtis. ja lõpetuseks, äh, kuid see ei ole sugugi vähem tähtis, ei pea ma vist meelde tuletama sellele komisjonile siin, et rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi eelnõu seega ei ole asjad läinud libedasti. arutelud nõukogus on teinekord olnud äh, suhteliselt pingelised ja kõik, kes siin saalis täna on, teavad seda, et Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud parandusettepanekud oktoobris kaks tuhat kümme on paljude liikmesriikide jaoks äh, teinud asja veelgi raskemaks eriti see muudatusettepanek, mis puudutab õigust täielikult tasustatud vanemapalgale, see on tõesti äh, nõukogu jaoks osutunud Äh, väga raskeks ja me ei ole suutnud seda vastu võtta, nagu te teate, nõukogus on igasuguste läbirääkimiste osas äh, jätkuvalt äh, suhteliselt suur blokeeriv vähemus koos. Taani eesistujana peab seda olukorda äärmiselt keerukaks ja paljud olete te ilmselt sellega ka nõus aga kahetsusväärseks peame me seda samuti ja see kindlasti ei panusta Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahelisele edasisele koostööle. ja seega eesistujana ma tahaksin ähm, vaadata, kas oleks siiski võimalus see dialoog siiski käima lükata uuesti, samas ma muidugi pean ma äh, mõistma, millised on need äh, raskused, mis on nõukogus selle küsimusega ja pean austama seda, mis on kirjas eduaruandes, mille EBSCO võttis vastu detsembris kaks tuhat üksteist. eduaruanne viitab mitteametlikele konsultatsioonidele nii Euroopa Parlamendi kui ka komisjoniga võimaliku teena, kuidas äh, soojendada suhteid Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel ja võimalust dialoogiks ja seega, kuivõrd mina selle asja eest vastutan ministrina, loodan ma, et Euroopa Parlament osaleb konstruktiivses dialoogis eesistujaga, et kuidagi loodetavasti sellest äh, tupikseisust läbi murda. Äh, ma olen mõnedega teist ka sellest täna rääkinud ja nagu ma aru saan, me oleme kõik äh, nõus sellega, et asja osas tuleb kuhugi edasi jõuda ja see tekitab mu, valmistab mulle rõõmu aga ma tahaksin rõhutada ka seda, kui oluliseks peab nõukogu äh, vajadust paindlikkuse ja kompromissi järele ja et paindlikkust ja kompromissivaimu peaks üles näitama Euroopa Parlament, kui need mitteametlikud läbirääkimised peaksid kujunema edukaks. nii palju siis sissejuhatuseks minu poolt, ma loodan ja olen veendunud, et täna meil õnnestub äh, avatult vahetada mõtteid nii eh, nende teemade osas, kus eh, üksmeel on ilmselge, aga ka nendes küsimustes, kus eh, tuleb veel palju tööd teha selleks, et ühisele seisukohale jõuda. suur tänu, härra esimees. suur tänu. väga huvitav oli ära kuulata, kuidas teie nendesse, nendele asjadele lähenete ja rääkisite paljust, mis on meie jaoks oluline ja kus meie üritame siis samuti edasiminekut saavutada. nüüd äh, nimekiri, kes nendest inimestest, kes sõna soovivad, on pikk. võib-olla ma alguses ei olnud päris täpselt välja. kuidas see asi mm, välja hakkab nägema? Äh, kõigepealt saavad sõna koordinaatorid ja siis teised ülejäänud kolleegid ja on tehtud ettepanek, et peaks hakkama aega piirama, aga samas meil on päris palju aega eraldatud äh, selle arutelu jaoks, nii et äh, kui kõik suhtuvad mõistlikult asjasse ja kui äh, mõtlete ka teiste inimeste peale, siis ma arvan, et me ei hakka seda aega piirama, aga, aga üritage teha siis nii täpselt kui võimalik, sellepärast et sõna on soovinud kakskümmend inimest. nii et äh, tahaks ikka kõigile sõna anda, aga kõigepealt saavad siis sõna koordinaatorid kõigepealt saab sõna kuigi proua Nedeltševa palus esimesena sõna, saab ta siiski hiljem, härra Tomson, palun. proua Tomson küsib, kas ma räägin nüüd siis taani või äh, rootsi keelt või mis? Uh, uh, jah, ma räägin siis inglise keelt. Uh, suur tänu, et te tulite meile siia komisjoni et rääkida meiega nendest tähtsatest küsimustest, mida te oma huvitavates kõnedes käsitlesite. ja ma arvan, et mina pööraksin põhitähelepanu palgavahe äh, küsimusele kuivõrd äh, meie komisjon järgnevate kuude jooksul äh, tegeleb just nimelt selle tähtsa küsimusega. me teame, et palgavahe küsimus on seotud erinevate teguritega, erinevate põhjustega erinevates liikmesriikides, tegemist võib olla äh, tööturu struktuuri puudutavate asjaoludega, tööturumudelitega, Portugalis näiteks on ainult kaheksa protsenti erinevus palga vahel, Taanis näiteks seitseteist protsenti see teema pakub huvi teile mõlemale, aga me teame üks oluline äh, tegur, mis mõjutab palgalõhe küsimust, on sooliselt, soolistest põhimõtetest äh, lähtu, lähtudes liigitatud tööturg ja äh, võrdsuse minister rääkis naistest ja keskkonnast, naistest ja kliimamuutusest. naised peavad arengumaailmas tehtavas töös rohkem osalema, jah, see kõik on väga tore, see on õige, aga huvitav oleks, kui siin Euroopas, ma nimelt tulen just ühelt kohtumisest, kus ma olen sotsiaaldemokraatide raportöör energiatõhususe vallas, aga ja energiatõhususe osas äh, komisjoni hinnangul luuakse kaheksa miljonit uut töökohta, kaheksakümmend protsenti energiasektori töökohtadest on reeglina töökohad, kus töötavad meesterahvad. ja kas meie Euroopa maksumaksjatena peaksime leppima sellega, et luuakse kaks miljonit töökohta, kus äh, kaheksakümmend protsenti äh, nendest töökohtadest lähevad meestele. Euroopa seisab silmitsi kriisiga ja meie peame avalike, avalike investeeringutega selle soolistel alustel liigitatud tööturu lammutama ja see peaks ka olema üks eesistuja prioriteete. siin komisjonis kahekümne seitsmendal veebruaril toimub naiste ja roheliste töökohtade teemaline konverents, selle eesmärgiks on analüüsida, kuidas me saame naist majanduskasvu kaasata äh, ja uutesse töövaldkondadesse kaasata, nii et äh, kriis ei jätaks naisi vaeslapse rolli ja et töökohtade loomisel peetakse silmas ka soolist dimensiooni. kui me räägime töökohtade loomisest, siis väga paljudes riikides räägitakse peamiselt sellistest töökohtadest, kus reeglina töötavad mehed ja me ei äh, räägi sugugi sellest, kuidas naisi sellistesse, sellistele töökohtadele suunata. niisiis soolistest soolistel alustel liigitatud tööturu muutmine on väga oluline tegur, mis aitab meil palgalõhet vähendada. aitäh. suur tänu. ja kolm minutit, väga hea, kui kõik kakskümmend inimest, kes on sõna soovinud, räägivad lühidalt, siis saame ühele poole. ja nüüd annan sõna proua Parvanovale, kes on liberaalide fraktsiooni raportöör. suur tänu, tahaksin tänada mõlemaid ministreid siia tulemise eest. mul oli väga hea meel, kui härra Sareen jah, te tõesti olete äh, naiste õigusi äh, kaitsnud aastaid äh, ja ka soolise, soolist no, naistevastase vägivalla küsimusega tegelenud. Ähm, mina isiklikult olen olnud ohvrite paketi raportöör ja sellega seoses kohtusin ka Taani eesistujaga, kohtusin ka Taani justiitsministriga. Teie justiitsminister härra Ponsko lähenemine meeldis mulle väga, ma näen, et te olete tõesti pühendunud sellele valdkonnale aga praegusel hetkel nõukogu lähenemine ei ole meile meeltmoodi, nõukogu on paljude teemavaldkondade puhul vägagi piirav info, õig-, mõned väga olulised õigused ohvrite puhul ja kuidas teie kavatsete meie seisukohti kaitsta sellises kontekstis? meie komisjoni töövaldkonnas ei ole ühtegi lihtsat küsimust ja proua Frederiksen, te rääkisite, et sünnitus-raseduspuhkus on äh, raske teema, delikaatne teema, jah, aga kõik küsimused, kõik need õigused, kõik, mida me kaitseme siin komisjonis, äh, valmistavad nõukogule tõsiseid probleeme. kuidas te kavatsete kanda hoolt äh, selliste asjade eest, mida nõuavad meilt Euroopa kodanikud, hoolimata sellest, et nõukogu ajab järjekindlalt sõrgu vastu, oodatakse meilt tulemusi. meie ju-, komisjonid, kodanikuõiguste komisjon, justiitsasjade komisjon, meie komisjon, me kõik tegeleme soolise võrdõiguslikkuse küsimustega, soolistel alustel toime pandud vägivalla küsimustega, aga meil on vaja tugevaid lobitöö tegijaid ja abilisi. kas teil on mingisugune tegevuskava, kas teil on mingisugune ettekujutus, kuidas saab teha ja meil oleks väga hea meel, kui me jõuaksime teie eesistumise käigus esimese lugemise kokkuleppeni. see on ambitsioonikas, kuid ehk on see siiski võimalik. suur tänu ja nüüd proua Korneliisson Äh, roheliste fraktsiooni koordinaator. suur tänu! katsun lühidalt teha, et anda kolleegidele ka võimaluse küsimusi esitada. üks selle eesistumise esimesi väljakutseid oleks EBSCO läbirääkimised ja kevadine tippkohtumine, mis käsitleb rohelist majandust ja Euroopa poolaastal kaheteistkümnend, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta esimest poolaastat ja meil on üldiselt jäänud mulje, et äh, majandusele mõeldakse rohkem kui sotsiaalsele küljele, ühiskonnale, keskkonnale ja loodetavasti Taani eesistuja ja rootslased ja mõned teised riigid on siin mõistvama suhtumisega ning äh, suudavad aidata meil võidelda, võidelda Saksamaa liigsele, liigse äh, fiskaalse konsolideerimise äh, minu Euroopas elavad naised äh, ja, või minu Euroopas elavad inimesed äh, ja inimesed on kõige tähtsamal kohal, pooled nendest inimestest on naised. mul on väga hea meel, et Taani eesistujana on meiega selles küsimuses nõus ja mina olen äh, parlamendis raportööriks ja oma raportis olen seda inimtegurit rõhutanud ja tore, kui see kajastuks ka kevadisel ülemkogul tehtavas töös lastehoiuvõimalused ja nii edasi äh, on ka olulised, kui inimesed tahavad tööturu osapool, tööturutingimusi parandada, aga samal ajal vähendavad lastehoiu äh, võimalusi, siis äh, ei ole see väga heas kooskõlas. siis veel, volinik Reding kahe tuhande üheteistkümnenda aasta märtsis rääkis õigusloomelisest ettepanekust seoses naistega juhtivatel ametikohtadel, aga midagi ei ole praegusel hetkel äh, juhtunud. me korrutame ühel igal koosolekul, kui oluline see on. Äh, aga sellest pole midagi kasu äh, ja volinik Reding on ähvardanud äh, õigusloomelise ettepanekuga äh, ja sellest ettepanekust tuleks ka, äh, see ettepanek tuleks ka ellu viia. Um, thank you um,. Yeah. proua Jana Kudakis. jah, suur tänu ja mulle meeldis see, mida teil oli öelda härra minister, koduvägivalla kohta ja see, et teil on varasemat kogemust olnud, sellega on väga teretulnud. mina olin varem tegev äris ja ettevõtluses ja minu meelest on VKE-d need, kes äh, võiksid, puutuvad kõige rohkem kokku selliste teemadega nagu naised tööturul ja naiste olukord kriisis, kas on midagi VKE-dele? Äh, välja kavandatud, kas on neile võimalik abi anda, et tagada kuidagi näit-, natukene paindlikum tööturg ja veel üks valdkond, mis mind huvitab, nimelt äh, see lühike viide, mille tegite kvootidele äh, ettevõtete juhatustes, nõukogudes, mina isiklikult olen vastu sellele, mulle meeldiks, kui ettevõtete nõukogudes oleks rohkem naisi mõistagi, aga mulle tundus see Taani näide väga huvitav ja võib-olla natukene täpsemalt äh, te räägite sellest, et ehk teisisõnu see reegel, et äh, järgi seadust või selgita, miks sa seda nii ei tee. ja teine üks oluline asi nõukogude puhul on see mitmekesisuse küsimus, see puudutab siis, ma mõtlen, ma saan aru, mitmekesisust äh, täies mahus, me räägime siin nii naist kui, naistest kui ka etniliste vähemuste esindajatest ja nii edasi, et võib-olla natukene täpsemalt räägiksite sellest ka Äh, suur tänu. ja nüüd kuue NGL-i äh, koordinaator, palun. Obrigada, senhor presidente. Uh, a questão que eu quero colocar uh, relaciona küsimus, mida ma tahtsin teile esitada, puudutab eh, põhiliselt eh, kärpekavade vajalikkust eh, poliitilisel tasemel, mis on minu riiki, Portugali, eriti valusalt tabanud. see puudutab ka sotsiaalseid õigusi ning õigust tööle ning loomulikult äh, naiste õigusi äh, võib ka siin ohustada selline olukord. see mure puudutab meid kõiki, puudutab kõiki neid inimesi, kes tegelevad naiste õigusega rahvusvaheline äh, IMF ja Portugali valitsus leidsid, jõudsid kokkuleppeni meetmete osas, kuid ähm, see lihtsustab ka vallandamisi äh, esta, esta questão tem ja loomulikult äh, see muudab äh, tööturu olukorra veel ebakindlamaks ning suurendab äh, töötuse probleemi, ohustades ka naiste õigusi. on väga raske kaitsta töötavate naiste õigusi on äh, raske kaitsta naisi, kui tal on äh, seadusel ka ette nähtud väiksemad õigused ennast äh, kaitsta ning ta nõustub madalama palgaga või kui ta ei võitle enam oma õiguste eest, näiteks lastepuhkuse eest. Portugalis jõuti kokkuleppeni, sest arvestades majanduskriisiga, töötajad peavad töötama kuni kaksteist tundi päevas, kuni sada tundi nädalas. kuid äh, me peame kaitsma töötavate naiste õigusi ja me peame tagama äh, neile võimaluse osaleda sotsiaalses elus äh, ning hallata oma pereelu, seega ma tahaksin teada, milline on ministrite arvamus äh, selles osas. sest äh, kõik tuleneb ka sellest, mis Euroopa institutsioonid kriisi suhtes ette võtavad. suur tänu ja enne kui annan sõna järgmisele koordinaatorile, tuletaksin kolleegidele või tegelikult ütleksin ministritele pigem, et, et me müütsime natukene asju teeme voorude kaupa, siis on võib-olla natukene lihtsam. võtame kõigepealt koordinaatorite vooru ja siis teie vastate ja siis läheme edasi. ja nüüd proua Nedeltševa, kes on Rahvapartei koordinaator, saab esimese, saab järgmisena sõna suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tänada Taanit kui Eesti eesistujariiki meie sekka tulemast ja prioriteetidest rääkima ja mul on väga hea meel, et me saaksime natukene detailsemalt rääkida nendest asjadest, mis puudutavad meid kõiki järgnevatel kuudel Taani eesistumisperioodi ajal. ma tahaksin natukene rõhutada mõningaid küsimusi, mida kolleegid on juba tõstatanud ja esitaksin kaks natukene teistmoodi küsimust. esimene küsimus puudutab tõsiasja, et uuringud on näidanud, näidanud seda, et kriis on otseselt on väga negatiivselt mõjutanud neid sektoreid tööturul, kus peaasjalikult olid hõivatud naised ja paralleelselt on uuringud, et et üldiselt nendes ettevõtetes, kus naiste töökohad säilitati, peeti kriisile paremini vastu ja minu küsimus on, et kas Taani on selliseid uuringuid analüüsinud, kas teil on mingisugust ülevaadet selle kohta, et et kuidas me saaksime toetada neid sektoreid ja näidata seda, et naiste roll kriisihetkedel on tegelikult äh, väga oluline ja kuidas tagada see, et naised väga kiiresti leiaksid uuesti majanduskasvu tingimustes äh, endale kohad ja teine küsimus, ma siin äh, liitun kõikide nende kolleegidega, kes tunnustasid seda, et Taani on tõstnud äh, palgalõhede küsimuse oma prioriteetide sekka, see on põhimõtteline küsimus jah, aga tõsielu näitab seda, et äh, võrdse töö eest võrdset palka täna ei ole tagatud, kaugel sellest ja kas on tulemas mingisuguseid lisameetmeid sellele juurde, millest te juba rääkisite, volinik Reding rääkis naiste on rääkinud väga palju naiste osalusest ettevõtete nõukogust, see aastane eh, üleminekuperiood saab kuu aja pärast ümber, mille volinik eh, Reding andis ettevõtetele, enne kui ta ähvardab neid sanktsioonidega, mida kavatseb Taani teha selleks, et rohkem naisi kaasata, eh, kas siis ettevõtete nõukogusse või otsustuslangetusprotsessi laiemalt. ja nüüd võitlus stereotüüpide vastuses võitluses ja tütarlaste stereotüüpide tüüpiseerimine, me teame seda, et tüdrukuid suunatakse üsna tihti sellistele humanitaaraladele, kuidas tagada see, et tüdrukud saaksid ka ise langetada, mida nad tahavad õppida nendel hetkedel, kus nad ja, ja kas mitte uues finantsperspektiivis, kui käivitub uus teadusprogramm, mis hõlmab endas ka haridusvaldkonda, hõlmab endas meetmeid, mis on sellele suunatud ja kui need on, kas ta, kui neid ei ole, kas Taani toetaks nende sissetoomist? taaskord äh, rõhutaksin naiste vastu suunatud vägivalda, koduvägivalda. ei tohiks siin minu meelest unustada ka inimkaubitsemist, me teame seda, et tüdrukud äh, langevad peaasjalikult inimkaubitsemise ohvriks. meie Euroopa Parlamendina oleme oma seisukohad selgelt välja öelnud, aga me tahaksime ka seda, et nõukogu ja Taani eesistujana äh, kujuneb meile liitlaseks selleks, et saaks minna natukene kaugemale ja tõesti reaalselt hakata inimkaubitsemise ohvreid kaitsma sest me teame seda, et erinevates liikmesriikides on tunda seda, et selle, seda teemat ei tohi hüljata, olenemata sellest, et vastu on võetud mingisugune seadustekst, nii see kahjuks aga tihti on, teema unustatakse, aga asja tuleks pidevalt hoida päevakorras selleks, et mingisugune reaalne lahendus tuua. ja veel kord ma tahaksin ähm, pöörata tähelepanu asjadele, mis toimuvad võib-olla Euroopa mandrilt väljaspoolt, aga seeski kuulub meie väärt, äh, meie põhimõtete hulka ja väärtuste hulka. ärgem unustagem seda, millist rolli mängisid naised Araabia kevade sündmuste ajal ja Taani eesistumisperioodi ajal äh, on, äh, oleks vaja arengupoliitikas täiesti uut ümberkujundamist, see ongi juba ees ja nüüd on eraldi arengumeetmed naiste toetamiseks ette nähtud ja ma tahaksin, et neid naisi, kes osaliselt, osalesid nendes revolutsioonilistel sündmustel ja väga olulist rolli mängisid, ähm, äh, saaksid jätkuvalt toetust ja me ei tahaks, et nad leiaksid ennast olukorras, et äh, nad kaotavad meie toetuse ja sellega kaasnevad eelised. suur tänu! suur tänu! ja nüüd on esimene voor siis läbi ja kõik koordinaatorid on sõna saanud ning äh, annaksin ministril, minister Fredriksenile äh, ja äh, minister Sarenile veel sõna ja siis läheme teise vooru juurde, ma ei tea, kes alustab. <clears throat> suur tänu nende väga heade küsimuste eest. ja nüüd on tõesti päeva suurim väljakutse, ma püüan siis aeglaselt rahulikult rääkida Äh, esimene küsimus äh, proua Brita Tomsonilt, äh, mis puudutas tööturu liigitatust soolistel alustel iseäranis rohelises sektoris ja ma olen täiesti nõus teiega ja sellepärast me töötame praegusel hetkel välja näitajaid naiste kohta, mida mainisin ka oma sissejuhatavas sõnavõtus. naiste ja need näitajad siis käsitlevad naiste esindatust loodus teaduste valdkondades ja tõesti tõsi, kui me räägime soolistel alustatud liigitatud äh, tööturust, äh, siis ei saa mööda minna töölistel alust, soolistel alustel liigitatud haridussüsteemist. ja see võib-olla ongi meie väljakutseks äh, ja Euroopa Liidus oleme ka meie sellest loomulikult teadlikud, teisiti ei olekski võimalik, aga see on kahepoolne protsess tegelikult. proua Brita Tomson ütles ise, meeste töökohad äh, jah, ja lihtsalt see, kuidas töökohti kirjeldataksegi iseenesest on juba, äh, muudab need töökohad meeste töökohtadeks äh, ja meil on ka naiste töökohad nii, nii-öelda. ja me peame samuti mõjutama mehi neid nõndanimetatud naiste töökohti soovima. Mette, kas sul on ka midagi lisada sellele? proua Parmanova rääkis naiste vastasest vägivallast. see on teemavaldkond, millele ma olen palju tähelepanu pööranud, selles pole vähimatki kahtlust, vägivald on täiesti vastuvõetamatu ja on seda alati, sellest tuleb kanda kriminaalkaristust, selles pole vähimatki kahtlust ja seetõttu on mul väga hea meel, et komisjon juba mitmeid algatusi teinud selleks, et vägivalla vastu võidelda. vägivald on ka üks komisjoni viieaastase soolise võrdõiguslikkuse strateegia peateemasid nõukogu ja kom- ja parlament on ka nõus, et naistevastase vägivalda vastu tuleb võidelda, tuleb tegeleda ennetamisega, ohvritoetusega, samal ajal tuleb kasutada äh, karme sanktsioone. nõukogul ja parlamendil on olnud väga hea koostöö selles valdkonnas, Tafne programm, äh, inimkaubanduse vastase võitluse direktiiv on suurepärasteks näideteks sellest ja just sõlmitud kokkulepe Euroopa kaitse Mordori äh, kohta on ka suurepärane näide heast koostööst ja loomulikult, nagu te teate, nõukogu ja parlament peavad läbirääkimisi äh, uue paketi teemadel selleks, et tugevdada ohvrite kaitset ja äh, EBSCO äh, ei tegele sellega, aga siseküsimuste ministrid äh, peavad selle küsimusega tegelema. nii palju, kui ma olen teie sõnavõttudest aru saanud, vägivald on väga parlamendi südamel ja loomulikult parlamendi mure ma edastan ka volinik Redingile seda enam, et äh, ma jagan teie muret ja nii, nagu ma oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, on see meie jaoks väga tähtis ja lisaks sellele, nagu ma olen rääkinud ka teistega, äh, usun ma, et mis puutub vägivalda, naistevastast vägivalda, äh, siis sõltumata sellest, kus seda vägivalda toime pannakse, me räägime sellest, me kogu aeg rõhutame, et tegemist on millegiga, millega me ei saa mitte mingil moel leppida ja me peame ka oma keelekasutuses oma reaalsust muutma, peame muutma oma reaalsust tulevaste põlvkondade jaoks, et poisid, kes kas-, kellest kasvavad mehed, teavad, et sõltumata sellest, kas tegemist on meeste või naistega, on vägivald täiesti vastuvõetamatu. proua Konnaliis, mis puudutab majanduskriisi, ja seda, et, äh, et finantsküsimusele võrd, võrreldes äh, võrdõiguslikkusega seotud küsimustele pööratakse liigselt tähelepanu, nõus, ma olen teiega nõus. Euroopa prioriteedid äh, on ju tegelikult ka sellised, kui me räägime võrdsusest, ja majandusest, äh, siis äh, räägitakse sageli nendest kahest teemavaldkonnast kui kahest erinevast valdkonnast, aga minu jaoks sooline võrdõiguslikkus ja majandus on omavahel lahutamatult seotud. ja ma arvan, et äh, me peame rõhutama seda, et sooline võrdõiguslikkus ei ole ainult õiguste küsimus, siin ei ole mängus ainult õigused, me ei tee, me ei võitle selle nimel sellepärast, et me oleme oma lepingutes seda kinnitanud. me oleme, me võitleme selle nimel sellepärast, et me saame sellest ka kasu ka majanduslikku kasu. proua Janikotakis, Janik rääkis väikestest ja keskmise suurusega ettevõtetest, mis puudutab väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, siis ma ähm, minu äh, kolleeg Ole Soon äh, tegeleb selle küsimusega ja praegusel hetkel äh, hea ettevõtete juhtimise komisjon töötab äh, välja soovitusi Äh, meil selle kohta, kuidas naisi kaasata ettevõtete otsustusprotsessi äh, ja kui seda ei tehta, äh, siis peavad ettevõtted selgitama börsile, miks seda ei tehta ja, ja ma arvan, et tegelikult selline lähenemine on päris huvitav. kui tuleb selgitada, miks midagi ei tehta, siis tekitab, siis tegelikult selle protsessi käigus suureneb teadlikkus sest et tõesti, nii see on, naiste kaasamine ettevõtete juhatustesse, nõukogudesse läheb äh, aeglaselt, edusamme on raske saavutada, ma arvan, et väga paljud on sellega nõus aga ma usun, et tegelikult on väga palju neid, kes seda tahavad teha, aga eesmärki on erinevatel põhjustel raske saavutada ja ma arvan, et teadlikkuse tõstmine on äh, kasulik selles valdkonnas ja siis Mette, palun. Äh, ma arvan, et mu kolleeg juba vastas väga paljudele nendest küsimustest, äh, mida te esitasite. ja äh, ma pean lõhu, rõhutama, et olles Euroopa Liidu eesistuja riigi rollis, on meil tõesti majanduskriis, finantskriis mõtetes väga tähtsal kohal, me tahaksime makromajanduslikku stabiilsust tagada, me tahaksime euro sellest kriisist välja tuua, aga meie ei näe mingisugust vastuolu Euroopa ühiskonna arendamise ja ühise vastutustundliku majanduspoliitika vahel. sellisel seisukohal on nõukogu ja meie oma eesistumises kavatseme ka sellisest suhtumisest äh, juhinduda. aga mõistan ka väga paljude teie pöördumisi ja ma mõistan seda, et te äh, rõhutate, et samal ajal, kui me tegeleme majandusvaldkonna väljakutsetega, peame me töötama ka kaasamise, sotsiaalsete õiguste, meeste, meeste ja naiste vahelise võrdsuse teemavaldkondade edendamise nimel. Need ei ole omavahel vastu, vastuolulised, tegelikult on üks valdkond teise eeltingimuseks, nagu siin juba öeldud. ja Äh, üks teie hulgast ütles, et koostöö võib olla Euroopa äh, Liidus raske mitte ainult sünnitus- ja raseduspuhkuse küsimuses, äh, vaid ka teistes soolise võrdluse õiguslikkusega seotud küsimustes. ja tõesti, see võib tõsi olla küll, kui töötada sotsiaalse soolise võrdõiguslikkuse küsimustega, siis on vastuolu sageli või vastupanu sageli märgatav. mina soovin võrdsust parandada, nii nagu teie kui te küsite, kas see nii on, võin vastata jah ja meie eesistumise jaoks on võrdsed võimalused ja võrdsed õigused meie jaoks üks alus, olulisi aluspõhimõtteid ja kavatseme ka selles valdkonnas nii Euroopa koostööd kui ka Euroopa ühiskonda edasi arendada. mis puudutab konkreetseid küsimusi Portugali kohta näiteks, siis rääkisime sellest juba enne lõunal Ähm, minul kui töö, eesistujariigi esindajal ei äh, ole sõna sekka öelda selle kohta, kas äh, Portugalis peaks äh, asuma vallandama inimesi, siis kui ma oma eesistuja rolli korraks hetkeks kõrvale jätan ja ütlen ja räägin Taani tööhõiveministrina, siis loomulikult võib rääkida sellest, kas flexicurity ja, ja turvalise paindlikkuse mudelit saab rakendada ka mujal. ma ei hakkaks äh, konkreetselt äh, ütlema, milliseid meetmeid peaks võtma Portugalis või üheski teises riigis, äh, aga ma ütlen, et Taani ministrina, et kui seadusraamistik on selline, et kriisiolukorras ja ka ükskõik millises teises olukorras on inimesi kerge Äh, vallandada, äh, siis loomulikult see muudab töö, tööturu paindlikumaks, majanduse paindlikumaks, aga see eeldab, et on olemas ka sotsiaalne turvavõrk, äh, ümberõppevõimalused ja nii edasi. nii et saab kasutada seda võimalust inimeste pädevuste suurendamiseks, aga nüüd eesistujana pean ütlema jällegi, et kui me räägime soolistel alustel liigitatud tööturust, siis äh, sellest oleme rääkinud juba aastaid ja Taani eesistujana äh, viie-kuue kuu jooksul ei suuda midagi kardinaalselt muuta, aga olen nõus härra Sareeniga, et äh, üks osa aruteludest äh, soolisel, soolistel alustel liigitatud äh, tööturu teemadel tegelikult on tihedalt seotud meie haridussüsteemi teemaliste aruteludega ja mul on väga kahju, et me seisame silmitsi tõsise kriisiga, aga mina isiklikult leian, et kui Ameerikas räägitakse, et heal kriisil ei tasuks lasta tüh-, liiva joosta, Never waste a good crisis, äh, siis äh, ainus äh, parim, mida me teha võiksime, on keskenduda uutele põlvkondadele ja mul on väga hea meel, et komisjon pöörab väga palju tähelepanu noorte tööpuudusele ja et nõukogus pööratakse majanduskasvule ja tööhõive suurendamisele palju tähelepanu ja sealhulgas peame me noorte töötute probleemiga tegelema. väga paljud äh, noored mehed, äh, naised, äh, kes on praegu töötud, tahavad endale korralikku haridust ja me peame neile selle tagama, see oleks meie jaoks kõige tõhusam moodus soolistel alustel liigitatud tööturgu muutu. me peame nii naiste kui meeste pädevusi suurendama ja lõpetuseks ma võiksin öelda, et tööhõivepoliitika on äh, liikmesriikide äh, pädevuses äh, ja see peaks olema nii ka tulevikus. meie Euroopa Parlamendis ja nõukogus peaksime õppima üksteise kogemustest, oma pingutusi parandama ja seda me ka teeme äh, Euroopa poolaasta käigus äh, ja ma arvan, et praegused prioriteedid, äh, seitsekümmend viis protsenti Euroopa rahvast tööl kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on väga oluline ähm,. Fru Janakovitš ja Nedel-, Fru Nedeltševa. proua Janakovitš ja Nedeltševa küsisid kvootide kohta ja kui ma mõned küsimused vahele jätsin, äh, siis äh, ma vabandan, et ma need ära unustasin ja püüan neid, äh, nendele pärast vastata. suur tänu! Läheme nüüd edasi teise vooru juurde. kõigepealt härra Tarabella suur tänu, härra esimees ja nagu äh, minister Sareen meelde tuletas teile, äh, käisin ma teiega koos äh, Naisõiguskomisjoni delegatsiooniga Taanis ette valmistamas Taani eesistumise aega ja kohtusin seal proua Frederiksoniga ja härra Sareeniga, mulle valmistas see suurt rõõmu, see kohtumine sellepärast et äh, poliitikas äh, on täna üsna harukordne, et progressiivsed ministrid on toolil ja see on suur heameel näha. Äh, te rääkisite väga suurtest teemadest, aga ma tahaksin tunnustust avaldada ka proua Nedeltševale ja proua Klaasile nii-öelda sellepärast, et teist ei olnud kedagi seal delegatsioonis kohal aga mulle meeldib, et proua Nedeltševa on uus koordinaator ja võib-olla siis Rahvapartei äh, puhul ka asjad hakkavad liikuma ja proua Frederiksen ütles, et üks teema on äh, väga oluline, nimelt äh, rasedus- ja sünnituspuhkus ja vanemapuhkus. proua Estrella, meie raportöör, ma ei taha temalt sõnu suust võtta, aga nagu te ütlesite, et meie seisukoht parlamendina on olnud väga kindlameelne äh, aga oli kaks erinevust, kaks erinevat plokki siin siiski, need, kes tahtsid edasiminekut ja teised, kes toovad ja kasutavad ära seda kriisi, et mitte kuhugi jõuda sellega, aga tegelikult peaks siiski edasi liikuma, miks? Ehm, ja kuidas seda teha, kuidas ehm, teineteisele vastu tulles ja ma võtan endale selle vastutuse kanda, et Taani eesistumise ajal teie profiiliga inimestega läbi rääkides on meil tõeline eh, suurepärane võimalus viie-kuue pära-, viie kuu pärast midagi siiski saavutada ega ma ei pea teid mingiteks imetegijateks, kuid siiski võib-olla me suudame mingisugust äh, edasiminekut tagada ja mingisugune otsus äh, saavutada. meie räägime kahekümnest nädalast äh, täielikult tasustatud puhkusest, võib-olla see on tõesti teile vastuvõetav, vastuvõetamatu, aga võib-olla siis jõuame selleni, et et jääme kaheksateistkümne kuu peale ja mitte võib-olla täispalk vaid, vaid kaheksakümmend protsenti. tõsi on, et, et Ühendkuningriigis äh, on kolmkümmend üheksa nädalat äh, see puhkus minu meelest ähm, äh,, aga mitte väga paljud naised ei saa endale lubada kogu seda puhkuse väljavõtmist, kuna Äh, lihtsalt nende sissetulek väheneb, aga kui te teeksite omalt poolt ettepaneku, üritan mina siit kindlasti äh, äh, kaitsta seda seisukohta, et kuhugi tuleb jõuda, see ei saa jääda tupikseisu. Taanis muidugi on rasedus- ja sünnituspuhkuse tingimused palju paremad, pereõiguse tingimused ka samuti palju paremad vanemapuhkuse osas samuti loodetavasti suudate ka Euroopas neid õigusi natukene paremini kaitsta ja tagada kõikide jaoks, aga me peame siiski teineteisele lä lähenema selleks, et mingisugune läbimurre saavutada ja ma usaldan teid. suur tänu ja proua Blinkevitš-Jute. Thank you, Mr President. suur tänu, esimees ja suur tänu mõlemale ministrile teiepoolsete sissejuhatuste eest ja prioriteetide tutvustamise eest. minu küsimus teile. kui palju pööratakse teie eesistumise ajal tähelepanu äh, vanemas eas naiste olukorrale, kuivõrd äh, see aasta on kuulutatud aktiivse vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse aastaks? nagu mu kolleegid juba ütlesid, äh, satuvad naised tööturul üsna tihti diskrimineerimise ohtu ohvriks ja, ja lisaks sellele veel palgalõhed. aga äh, ka naiste pensionid on väiksemad sest nad äh, on terve elu töötanud nendes sektorites, kus töötasu on väiksem ja nad on pidanud oma karjääri katkestama selleks, et lapsi saada ja nende eest hoolitseda, oma pere eest hoolitseda ja seega ongi nad pensionipilves äh, tõesti tihti vaesuspiiril. nii et küsimus on, et mida Taani eesistujana kavatseb teha selleks, et äh, pensionilõhe vähendada? suur tänu! suur tänu! proua Estrella, palun. suur aitäh, härra esimees. ma tahaksin samuti enda poolt tervitada Taani eesistuja eh, prioriteete nende prioriteetides arvestatakse kõikide murekohtade ja küsimustega, nii naistevastase vägivallaga kui ka palgalõhega, noorte tööpuudusega ning äh, naiste suurema osalusega otsuste võtmises äh, ettevõtetes ning äh, kohalikes omavalitsustes tegemist on teemaga, mis äh, tekitab meile kõigile muret ja nagu näha, ka teie äh, muretsete selle pärast. olles ära kuulanud kõik äh, oma kolleegid, siis ma sain aru, et need ootused, mis on meil Taani eesistuja suhtes, on väga kõrged. rasedus ja lastepuhkuse teema mis on väga oluline ja mis tekitab mulle kõige suuremat äh, muret. seega ma tahaksin tänada kõige sel-, kõige eest, mida on siiamaani juba öeldud ja nende prioriteetide eest, mis Taani eesistuja on endale seadnud, sest tegemist on teemadega, mis on juba pikka aega meie järel lohisenud. parlament on suure häälteenamusega kahe tuhande kümnenda aasta oktoobris vastu võtnud otsuse, mis on väga selgesõnaline ja mis saadeti nõukogule edasi, kuid vaatamata vaatamata erinevate eesistujate jõupingutustele tahan ma rõhutada veel kord, milline oli Poola eesistuja roll, kes omalt poolt tegi väga suure töö selleks, et dokumenti edasi arendada ja edasi viia, kuid me ei ole siiamaani saanud äh, nõukogult äh, veel vastust ma tahaksin loota, et parlamendis äh, jõuaksime me selle teemaga võimalikult kiiresti äh, edasi. koordinaatorid otsustasid, et eesist-, Taani eesistujale saadetakse kiri, äh, millega rõhutatakse teema olulisust ning et me rõhutame veel kord oma huvi ja oma äh, Äh, ühist, ühist huvi tegeleda ja edasi arendada seda teemat. seega ma palun äh, ministritelt, et äh, te teavitaksite veel kord nõukogu vajadusest kodanikke teavitada, sest kodanikud ei saa aru, miks see teema on, teema arendamine on seiskunud me teame, et tegemist on raskete aegadega ja kriis ei, ei tee mitte midagi kergemaks, kuid samas kasutatakse seda ka alibina, et mitte võtta vastu otsuseid. kärpekavad Euroopas ei tohiks ära unustada ka solidaarsusküsimust. Need peaksid võrdselt edasi liikuma seega, kui naiste osalus tööturul tõuseb kas või ühe protsendi võrral, siis parlamendi vastu võetud otsused ja sellega seotud maksumus kaetakse parlamendi puhul täielikult. seega me ei saa kasutada kriisi alibina et mitte võtta vastu äh, vajalikke otsuseid. komisjon, nagu te teate, pakkus välja äh, kaks tuhat kakskümmend äh, strateegia, millel on väga ambitsioonikad eesmärgid. sellega soovitatakse jõuda seitsmekümne viie protsendise naiste osaluseni tööturul tegemist on väga keerulise teemaga, lugupeetud ministrid. ja just seetõttu ähm, meie töö areneb väga aeglaselt. samas äh, progress on toimunud, kuusteist liikmesriiki on äh, juba väljendanud oma soovi äh, astuda dialoogi Euroopa Parlamendiga, sealhulgas ka äh, Ühendkuningriik, nad viisid läbi ähm, avaliku uurimuse ning võtsid vastu positiivse otsuse, seega meil on äh, olemas vajalik, äh, kõik vajalikud asjad selleks, et jõuda kõiki rahuldava äh, lahenduseni. me sooviksime, et dokument jõuaks lõppjärk kokku Taani eesistuja äh, ajal. loomulikult me saame aru, et aega on vähe, kuid kasutame seda aega võimalikult hästi ära. aitäh! suur tänu! ja proua Kill-Nielsen, palun! Äh, suur tänu! härra esimees, nagu minu kolleeg äh, Mark Tarabella juba ütles, arvan ka mina, et on väga värskendav siin tunda äh, natukene uusi ja ja avatumaid tuuli liikumas Euroopas, mis puudutab naisõiguste küsimusi mina olen raportöör äh, raporti osas, äh, mis puudutab naisi ja kliimamuutusi, te viitasite sellele, kuid selle raportiga ei ole kõik veel ühel pool, sellepärast et tulemas on muudatusettepanekuid, mis viiakse sisse sellesse teksti. Äh, need on väga head muudatusettepanekud, mis võetakse vastu ja kujunemas on välja äärmiselt meeldiv konsensus komisjoni sees mulle meeldib see, et teie eesistumise äh, programmis on ka naised teaduses eraldi välja töödud ja et, toodud ja et äh, nii-öelda rohelisele majandusele ja naiste kohale selles on äh, suur rõhuasetus. ja muidugi võtad, aluseks on võetud siis Pekingi platvorm ja te tahate need eesmärgid täita, mis seal on seal kirjas mis nüüd puudutab aga naiste olu meie energiapoliitikas, transpordipoliitikas ning kliimamuutuste negatiivsete mõjude maandamise osas, selles vallas on puudu meil andmetest ja uuringutest selleks, et kuidas need dimensioonid omavahel ühendada ja minu küsimus teile, kas Taani eesistujana äh, suhtub positiivselt äh, äh, CO kahe vähendamise äh, ähm, poliitikate ühtlustamise võimalikkusest, et selleks, et äh, natukene laiendada meie tulevase kliimapoliitika dimensiooni äh,. suur tänu äh,, kolleeg Papadopoulou! suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin tervitada kahte ministrit, ma olen teie seisukohtadega täiesti nõus teoreetiliselt kõik see, mis te ütlesite, on ära teeninud äh, meie heakskiidu, aga asi on selles, et me elame praegu äh, majanduskriisi kontekstis, mis on ohvri staatusesse pannud just nimelt naised, õõnestab äh, võrdsuspoliitikaid, erinevaid programme, näiteks nagu Daphne programmi ja nii edasi aga mina olen äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kodanikuaasta raporti raportööriks ja kuulda on, et ainult miljon eraldatud selleks, et suurendada teadlikkust äh, kodanikuõiguste kohta ja minu küsimus teile on väga praktilist laadi kuidas teie oma eesistumise ajal saaksite veenda komisjoni need äh, ebatasasused äh, tasandada, sest et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias on seatud äärmiselt õilsad eesmärgid, aga samas on näha pidevaid kärpeid äh, selleks eraldatud vahenditele ja minu meelest on siin väga suur vasturääkivus. nii et kuidas te siis praktiliselt võiksite sundida komisjoni äh, natukene rohkem eraldada vahendeid kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kodanikkonna aasta heaks ja, ja kuidas tagada ka see, et eelarve arvestaks ka sooküsimustega, sest et kui raha ei ole, siis ei ole mõtet ka äh, tõsiseid äh, suuri eesmärke seada, sest need ei realiseeru. ja veel üks küsimus. kuidas te saaksite praktiliselt äh, tagada rohkem vahendeid võrdsus puudutavate pank-, programmide edasi arendamiseks ja et äkki sellele miljonile saaks aastaks kaks tuhat kolmteist lisaks neid vahendeid, mis jäid eelmistel aastatel kulutamata. ja ärgem unustagem, et kaks tuhat neliteist on tulemas äh, Euroopa Parlamendi valimised ja meil on vaja, et rohkem naisi saaks parlamenti, suur tänu. suur tänu, äh, proua Klaas saab järgmisena sõna, palun. Äh, suur aitäh, ma õnnitlen Taani eesistujat keskkonna äh, koosolekul ning äh, nüüd ma kohtun äh, kahe Taani ministriga, see valmistab mulle väga suurt heameelt. me kõik loodame, et me suudame õppida Põhja-Euroopast. Põhja-Euroopa võiks olla kogu Euroopale eeskujuks head eeskuju tuleks arvesse võtta ja laien- ja seda ka teistes Euroopa riikides, liikmesriikides kasutada. me räägime väga palju Saksa äh, kokkuhoiust. Äh, ei saa rääkida ainult kokkuhoiupoliitikast, äh, sotsiaalne valdkond tuleb väga põhjalikult läbi analüüsida kokkuhoiupoliitika ei saa sotsiaalses valdkonnas kohta leida. minister Fredrikson, te rääkisite kõigepealt Euroopa päevast eh, palk, palkadele pühendatud päevast, mida te mõtlete eh, organiseerida ja millised on teie ideed? kas meie komisjon võiks kuidagi kaasa lüüa selles organiseerimises. kas võrdõiguslikkus peaks olema tagatud ainult sel juhul, kui naised ja mehed võrdselt osaleksid sotsiaalsektoris eh, ning töö, eh, tööturu küsimustes. ja tahaksin eh, proua Friedrichseni käest veel küsida ühte asja. Te rääkisite kriisist kui võimalusest. jah, me peame suhtuma kriisi kui võimalusse. E, kui me vaatame tulevikku, siis me saame aru, et ühiskond muutub, ühiskond vananeb ja ma näen, et Saksamaal e, on puudu noortest e, inimestest, kes tulevad tööturule, kes õpivad konkreetset ametit, kuid äh, riigis nagu Hispaania, kus on väga kõrge töötuse protsent, äh, avaneb hoopis teistsugune pilt. kas me ei võiks mõelda uuele programmile, kuidas äh, välistöötajaid riikidesse tuua, me peaks välja kujundama ühise programmi, miks üks noor töötaja Portugalist ei võiks äh, näiteks äh, saada head äh, professionaalset ettevalmistust kuskil välisriigis. me piirame ennast liigselt rahvuslike struktuuridega, kuid tulevikku arvesse võttes peaksime me looma ühise taseme selleks, et äh, luua endale kindlam tulevik ja võib-olla Taani eesistuja saaks äh, sellega tegeleda, sest et siin on veel väga palju ära teha. töötus ning äh, ühiskonna vananemine, me peame sellele leidma lahenduse. härra Romeva Thank you so much, actually um... suur tänu. tegelikult äh, ma olin juba kursis äh, Taani äh, eesistumisprogrammiga, sest kohtusin teiega paar nädalat tagasi Kopenhaagenis ja mulle avaldas see tõsist muljet tõsiasi, et Taani juhib paljusid nendest olulistest debattidest, on väga suur pluss, ähm, kui me tahame midagi liikuma panna, aga mõned küsimused siiski ühte asja on mitu korda ähm, <laughs> mainitud rasedus- ja sünnituspuhkus nimelt. see probleem, mis meie ees on see, et Euroopa Parlamendi seisukoht on ju ometigi äh, otse eurooplaste poolt valitud saadikute seisukoht ja mõned liikmesriigid on otsustanud seda seisukohta blokeerida nõukogus. isegi mitte terve nõukogu ei blokeeri seda, vaid mõned äh, liikmesriigid. mõtleme natukene, mida see tähendab demokraatia jaoks. mõtleme natukene sellele, et kas ei oleks äh, vaja see debatt nüüd õigetele radadele uuesti tagasi saada me peame sellele asjale lähenema ja see on ilmselt kõigi soov demokraatlikku vastutustunnet tunnetades. ja äh, me oleme valmis lepitusmenetluseks, kui te seda soovite. ja oleme ka leplikult suhtumas nõukogu seisukohtadesse aga sellegipoolest minu meelest on mõned küsimused, mis on üliolulised, kõigepealt äh, raseduse sünnituspuhkuse pikkus ja teine see, kuidas see on tasustatud. ja lõpetuseks minu jaoks väga-väga oluline küsimus, nimelt äh, see vastutus, mille isad peavad ka kanda võtma kõikides nendes küsimustes, äh, see ju puudutab ka raseduse sünnituspuhkust mulle meeldib see, et on neid liikmesriike, kes äh, on väga karmikäelised selles küsimuses, on neid, kes on siin kojas ja see on koja enamus, et äh, see äh, asi peab edasi liikuma, loomulikult kompromissiga, aga lõpuks me peame siiski jõudma mingisuguse positiivse lahenduseni. nüüd veel üks asi, millele ma teie tähelepanu pööraksin Euroopa Sotsiaalfondi määruse üks versioon on valmis kirjutatud, nagu ma saan aru. ja üks asi jäi mulle siin silma. nimelt, et see kahehoovaline lähenemine on valikuline, mitte kohustuslik. minu meelest läheb see vastu Euroopa naisõiguslaste lobitööle ja teisalt äh, komisjoni seisukohtadele kas tõesti selles osas toimuvad arutelud ja kui jah, siis me tahaksime teada, mis on eesistuja seisukohad äh, selle aspekti puhul. ja lõpetuseks, proua Kill Nielsen juba mainis seda, nimelt, et kuidas tulla välja kriisist äh, ja seda on vaja nii majanduse kontekstis kui ka keskkonna jaoks, et, et võrdõiguslikkus oleks tagatud, me ei saa kriisi kasutada ära vabandusena selleks, et kõik võrdõiguslikkuse meetmed, mille me osas me oleme tulevik-, minevikus vastu võtnud otsuseid, nüüd unustatakse, vastupidi, tõstame need prioriteetideks, see aitaks meil tulla välja äh, kitsastest kohtadest äh, võib-olla tulevikus äh, paremini, kui me sedaseni oleme suutnud ja mulle tundub, et Taani valitsus, kui üldse keegi Äh, suudab selles küsimuses ilmselt kõige suuremaid samme edasi astuda ja roheliste poolt ütleksin, et te võite loota oma töös äh, raudselt meie toetusele. suur tänu ja nüüd ma annaksin ministritele sõna, aga enne seda veel saab sõna proua Lulling viimasena selles voorus suur tänu, härra esimees, ma kõigepealt vabandan, et äh, ma jäin natukene hiljaks ja vabandan äh, siis ka Taani valitsuse esindajate ees, ma olin ühel teisel kohtumisel, kuid nagu ma kuulsin, palju küsimusi on esitatud äh, rasedus- ja sünnituspuhkuse mm, osas, mis on praegu blokeerinud, blokeeritud siis seisus ähm, nõukogus, mina ütleksin ähm, Taani esindajatele, et ma mõistan äh, väga hästi nõukogu seisukohti sellepärast, et kahjuks äh, ja mõned meist on seda ka juba varem välja öelnud, et me oleme siin äh, natukene üle pingutanud, eriti komisjoni poolt. ja kahjuks see ülepingutatus viis selleni, vaatamata sellele ülepingutatusele saavutas äh, see enamuse äh, täiskoguses, kuigi oli ju teada, et sel-, seda tüüpi raportil ei ole mitte mingisugust võimalust äh, nõukogus läbi minna ja niimoodi me rasedus- ja sünnituspuhkuse õigust ei kaitse. kui meie komisjon ei oleks üle pingutanud, äh, siis meil tegelikult juba oleks äh, kokkulepe rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi osas täiesti olemas Äh, see oleks olnud edasiminek, võib-olla natukene kahvatum edasiminek, kui me tahaksime, aga siiski edasiminek, mis on oluline liikmesriikide jaoks. ja edasiminek nende liikmesriikide jaoks, kes praegu on tänase direktiivi miinimumi ainult täitnud äh, ja sellepärast, et asi on üle pingutatud, ei teagi äh, nõukogu, mida teha ma ütlen teile, et ma saan täiesti nõukogust aru. ega meie ei ole vastu sellele, et äh, rasedus- ja sünnituspuhkuse miinimum tõuseks, äh, kuid poliitikas peaks siiski pigem tun-, tunnetama seda, mis on tehtav ja mis ei ole. juba Hispaania eesistumise ajal ja sellest on juba ju terve aeg möödas Öeldi, et kui te võtate praegusel kujul selle raporti vastu, siis me heidame selle täiesti kõrvale, me ei tegele sellega, sellepärast et see läheb kaugemale sellele, mis on saavutatav ja mis on teostatav. me tahame raseduse sünnituspuhkust parandada, aga vanemapuhkuse asi on hoopis teine direktiiv. isapuhkuse asi tuleb ka veel tulevikus. aga kui me paneme kõik ühte raportisse äh, kirja üle pingutame, koormame üle selle, siis, siis ei peaks meid ju üllatama see, et see läbi ei lähe. see on tehtud meie enamuse veal äh, ja parlamendi enamuse veal, aga nii see olukord praegu on. Äh, suur tänu. ja nüüd ma annaksin äh, sõna ministritele ja vaatame siis, kes alustab. Teie vist alustate kõigepealt. Uh, kõigepealt äh, suur tänu selle südamliku ja sõbraliku vastuvõtu eest, äh, ma ei teadnudki, et Euroopa Parlamendis koosolekul käimine on nii meeldiv ma kuulsin otse vastupidist, nii et suur tänu teile selle meeldiva arutelu eest. ja ma arvan, et äh, väga paljuski äh, me soovime samu asju ja see on ju eeltingimuseks heale koostööle. me ei pruugi äh, jõuda eesmärkidele nii kiiresti, kui me seda soovime, aga kui meil siht on silme ees, eks me siis üheskoos saavutame ka kuu-kuult, aasta-aastalt äh, meie soovitud eesmärgid, võtku see siis äh, selle aja, mis selleks läheb. kõigepealt, mis puudutab äh, sünnitus- ja raseduspuhkuse direktiivi. mul on hea meel selle kirja üle, mille sain täna ja mul oli hea meel ka kuulda härra Tarabella kommentaare, mis käsitlesid paindlikkust ma olen kuulnud nii ühelt kui teiselt poolt, et soovitakse tõelist dialoogi, tõelist arvamuste vahetust nõukoguga. ja kordaksin seda, mida ütlesin oma sõnavõtu alguses loomulikult äh, arvamuste vahetused äh, nõukogu ja parlamendi vahel on möödapääsmatud äh, ja mina Taani eesistumise käigus püüan seda koostööd sujuvamaks muuta ja ehk õnnestub meil siis ka sisulise kompromissini jõuda selle eeltingimuseks aga on see, et me alustame omavahelist dialoogi ja et ka nõukogu püüab mõista, millised on teie liikuma panevad argumendid ja nii palju, kui mina siinsest arvamuste vahetusest aru olen saanud, suurem osa teist soovivad tõesti rasedus- ja sünnitustingimusi parandada, seda soolise võrdõiguslikkuse seisukohast äh, ning pidades silmas paremat tasakaalu töö ja eraelu vahel äh, ning paremaid sotsiaalseid õigusi. ja ma arvan, et nõukogu äh, peab seda tunnistama ning äh, seda positiivseks pidama, aga teie peate omalt poolt jällegi tunnistama, et äh, nõukogu seisab silmitsi kahekümne seitsme liikmesriigi poliitilise reaalsusega ja siin on väga palju erinevaid elemente mängus, meie tööturupoliitikad on äh, erinevad liikmesriikides, meie palgapoliitika on erinev mõningates liikmesriikides palka määratakse kollektiivlepingutega, mõningates liikmesriikides seadusega, ka sünnitus- ja raseduspuhkuse ajal ja meie peame nõukogus ka seda arvesse võtma ja teie peate meie seisukohti arvesse võtma ning meie püüame arvesse võtta teie omasid. kuid kui meie, kui me oma toos lähtume oma liikuma panevatest argumentidest ja võtame neid arvesse, siis meil on kõik eeldused heaks koostööks ning ehk me saame asjadele jälle uue hoo sisse lükata ning asuda tööle sisulise kompromissi kallal. sest et paistab, nii palju kui mina teist olen aru saanud, et teie olete ka selleks igal juhul valmis. siis äh, aktiivne vananemine, kuidas tagada, et naised, kes on äh, jõudnud konkreetse, mingi konkreetse eani saavad siiski jääda tööturule. just Kopenhaagenis toimus äh, kon-, konverents, mille teemaks oli aktiivne vananemine ning kordaksin seda, mida seal öeldi. nimelt, kui meie soovime, et Euroopa rahvas jääb pikemaks ajaks tööturule, siis ma arvan, et me peame kõik aru saama, et siin ei ole küsimus ainult äh, rahva tahtest, siin on küsimus tegelikult äh, ka rahva suutlikkusest. ja seetõttu me peame rääkima töökeskkonnast ja põhiõigustest äh, tööturul, samal ajal kui räägime aktiivsest vananemisest. kvalifitseerimata tööjõud, kes on olnud tööturul üheksateistkümnendast eluaastast saati äh,, ei suuda võib-olla pärast pensioniiga jääda tööturule. hoopis teine on olukord võib-olla siis, kui on, kui inimene on töötanud akadeemilises maailmas. ja teine, nii et töötingimused, hea tasakaal töö ja eraelu vahel, haridus on kõik eeltingimused, mis aitavad meil meie inimesi, mehi ja naisi kauemaks ajaks tööturule jätta Äh, siis äh, vaesus äh, pensionieas, mis tuleneb pensioni sissemaksete nappusest, ma arvan, et me kõi-, me kõi-, meie kõigi ühilis-, ühiseks eesmärgiks on naiste tööhõive parandamine nii naiste kui meestega, aga, aga naiste siiski iseäranis. kas me suudame seda Euroopa tasandil teha? ei, kindlasti mitte ja seetõttu meie eesmärk peab olema üks üks, kuid äh, ka liikmesriigid peavad omavahel rääkima sellest, kuidas seda praktikas teha. Pole vähimatki kahtlust, et sõimede, äh, sõimedel ja lasteaedadel on äh, väga suur roll naiste tööhõives, kui puudub, puuduvad kvaliteetsed lastehoiuteenused, siis äh, naised äh, jäävadki tööturult kõrvale, sellepärast et äh, me tahame ju tagada oma lastele hea alguse. nii et äh, on mitmeid valdkondi, on mitmeid asju, mida me saame liikmesriikide, mida me saame teha Euroopa tasandil, aga suur osa tööst tuleb ära teha ka liikmesriikides. ja lõpetuseks, mul on väga hea meel et teil on suured ootused äh, seoses Taani eesistumisega. ma ei tea, kas me suudame kõiki teie ootusi täita, järgnevad kuus, viis kuud näitavad seda, me anname endast igal juhul parima. aga ka tänase arutelu põhjal võin öelda, et äh, eesistumisest üksi äh, ei piisa, piisa ja kui me saame jätkata seda koostööd, mis on juba nii hästi alanud meie vahel, siis Äh, suudame me ka kriisi seljatada, kasutagem eesistumist äh, selleks, äh, me ootame teilt hea, häid mõtteid, head koostööd, häid arutelusid, aitäh! ja olen täiesti nõus oma kolleegiga iseäranis tema viimaste kommentaaridega ja vastaksin mõnedele konkreetsetele küsimustele. härra Romeva küsis Euroopa Sotsiaalfondi kohta Euroopa Sotsiaalfondi määrus kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend minu portfelli äh, see ei kuulu niivõrd äh, minu, see, see küsimus, mida mainisite, äh, see kuulub Euroopa ministri portfelli ja praegusel hetkel me töötame ühise seisukoha kallal nõukogus, millest lähtuvalt edasi äh, jätkata tööd Euroopa Parlamendiga, aga kuni ühisseisukohta äh, vastu, vastu pole võetud, äh, ametlikult me seda arutelu pidada ei saa, ehkki me võime muidugi sellest rääkida. mis puudutab kvoote, siis äh, nõukogu toetab naiste ja meeste võrdset osalust kõikides otsustusprotsessi osades. meie eesmärgiks on kasutada Euroopas ära kõik anded ja nõukogu, ülemkogu järeldustes seitsmendast märtsist kaks tuhat üksteist soolise võrdõigusliku pakti teemadel on öeldud, et äh, nõukogu toetab, ülemkogu toetab naiste ja meeste võrdset osalust majanduslikus otsustusprotsessis. ja kas ehit-, esitatakse ettepanekuid kvootide kohta või muude meetmete kohta, mis aitaksid suurendada naiste osalust äh, sellest äh, asub nõukogu alles rääkima ja nõukogu, ja nõukogu eesistujana algatame me arutelu naiste alaesindatuse kohta EBSCO-s äh, seitsmendal veebruaril ja liikmesriikide seisukohad on erinevad äh, ja komisjon analüüsib äh, pärast meie arutelusid, äh, millised on parimad võimalused naiste ja meeste võrdõiguslikkuse tagamiseks otsustusprotsessides ja kuna minu kolleeg ministrina oma eesistuja rollist hetkeks loobus, minagi teeksin sedasama ja mitte eesistuja esindajana, vaid Taani ministrina ütleksin, et me peame seda tegema, sellepärast et tõesti, minu kannatus on küll viimase piirile pandud ja see on vastuvõetamatu, et midagi pole ette võetud. proua Kim Nilsson, teie väga konkreetne küsimus, suur tänu nende kiidusõnade eest, annan kiidusõnad ja, ja kiidusõnade eest suur tänu ka härra Tarabellale soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine, peavoolustamine peab olema oluline ka kliimamuutuse vastases võitluses ja transpordivaldkonnas ja avalikus sektoris ja ka Euroopa Liidu institutsioonides tuleb mõelda soolisele võrdõiguslikkusele. me ei tohiks mõelda mitte ainult oma kodanikele, vaid me peame mõtlema nii naistele kui meestele, seda konkreetsetes tegevustes, poliitilistes eesmärkides kui ka programmides ja see eeldab, et me ka statistikas kogume õigeid andmeid millest me saame oma poliitilises töös lähtuda. ja veel suur tänu tänase kohtumise eest, kallid Euroopa Parlamendi liikmed, kallid kolleegid, ütleksin ma suur tänu ka teie komisjoni esimehele, suur tänu selle suurepärase mõttevahetuse eest ning ma tean, et võin nii Mette Frederiksoni kui enda poolt öelda, et meil oli rõõm, aga ka au siin teie ees esineda ja siin istudes mina mõtlesin, et ainult kord elus on meil võimalus siin istuda, sellepärast et järgmisel korral, kui Taani on eesistuja toolil, siis äh, on kulunud tänasest päevast juba kolmteist aastat ja ma ei tea, kas ma siis olen ministri rollis, loodan, et olen, aga loodan, et need arutelud, mida pidasime siin täna, pole kolmeteist aasta pärast enam vajalikud, nii et suur tänu tänase kohtumise eest ja edu teile tulevikuks! Tack så hemskt mycket, eh, minister suur tänu, proua minister, härra minister. ega te ei pea nüüd kõik siit lahkuma saalist sugugi? ma paluksin, et te võtaksite siiski kohad nüüd uuesti sisse või lahkuksite vaikselt, kolleegid eh, eh, Jag vill avsluta det här passet med att säga att vi eh, kallid kolleegid, ma tahaksin siiski äh, lõpusõnad ka öelda. mina ise sõna ei võtnud, ministritele küsimusi ei esitanud, sellepärast et kõnelejate nimekiri oli väga-väga pikk juba selle, seletagi. ja ma tahtsin tegelikult teile anda sõna. aga peamine põhjus, miks ma sõna ei võtnud, oli see, et ma tegelikult olen äh, ministritega juba varem kohtunud, kaks korda isegi. ja nendel kohtumistel äh, selgitasin ma parlamendi seisukohti, eriti seda, mis puudutab kolleegid, tõesti, palun, olge nüüd äh, mõistlikud. suur tänu ja kui ma härra minister Sareniga rääkisin, siis üks küsimusi, mille me tõstatasime, oli naistevastane vägivald, rääkisime strateegiast, kuidas selle vägivallaga võidelda ja kuidas leida üldine lahendus kohtusin äh, ka proua Fredrikseniga, rääkisime temaga vanemapuhkusest ja mul on väga hea meel, siin nentida, et nii minister Sareen kui ka minister Frederiksen on väga pühendunud selle küsimuse lahendamisele ja mul on väga hea meel, et Taani eesistujana on äh, võtnud endale ülesandeks äh, soolised küsimused viia kõikidesse poliitikavaldkondadesse, nagu proua Kill Nielsen ütles, ka nendes valdkondades, kus tavaliselt soorollidest ei räägita, suur tänu! ja tõesti, tegemist oli konstruktiivse ja põhjaliku aruteluga, proua Frederiksen Äh, ütles, et te olete meile nii palju aega jätnud ja ma ütlesin, et see on ju loomulik, sellepärast et meie komisjonis esitatakse palju küsimusi. ja nüüd te mõistate võib-olla natukene paremini, miks see nii oli. Läks ju pikalt. No, no,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 go with the committee meeting and start. Okay. Uh, uh, hello, everybody. tere kõigile. Need, kes tahavad omavahel juttu ajada, võivad seda meeleldi teha, aga seda koosolekuruumist väljaspool, sellepärast et äh, siin alustame kohe hääletusega. Everybody wants to speak and make conversation nii et kõik, kes omavahel tahavad jutelda, siis saab seda teha väljas. Once again, everybody who wants to speak and have a conversation mm, veel kord siis, et kõik, kes tahavad omavahel juttu vesta, saavad teha seda väljas, meie aga hakkame hääletama. ja läheme edasi siis äh, punkti juurde kolmteist päevakorras ja annan kõigepealt proua Pietikäinile sõna teil on sõna. suur tänu. kõigepealt tahaksin ma tänada kõiki fraktsioone, eriti variraportööre, kes on äh, teinud äh, väga palju, me oleme hästi koostööd teinud äh, ja pakkunud välja muudatusettepanekuid, nii et ja suur aitäh teile ka kannatlikkuse eest, sellepärast et ka keelelised küsimused tekkisid siin kompromisside leidmisel ja ilma teie kannatlikkuseta ei oleks nad kindlasti nii head saanud. enne kui me hääletama hakkame, siis ma tahaksin juhtida teie tähelepanu kahele asjale. nimelt on keeleliselt olnud äh, veidi keerukas äh, ka tehnilisest ja õiguslikust äh, vaatenurgast leida hea sõnastus mitmetele muudatusettepanekutele selleks, et erinevad valimissüsteemid äh, ja poliitiliste parteide ülesanded siin ühitada. ja kui võimalik, siis äh, teha seda ka kvootide puhul, aga alati see võimalikuks ei osa, osutunud. Äh, kompromiss, muudatusettepanekud, kõige viimased neist on teie ees, saate need lugeda sotsiaaldemokraatide, ALDE, Rohelistega ja Kuuega oleme saavutanud kompromissi. vabandan küll, et see sai kõik toimuma niivõrd viimasel minutil, praegu kirjalikus vormis, aga kokkuleppele jõudme veits aega ja teine asi, teie hääletus nimekirjas on nimekirja pandud ka suulised muudatusettepanekud, milles me kokku leppisime, kui te, ma ei hakka neid ette lugema, sellepärast et te näete neid kirjalikult siin ise. ja nagu ma ütlesin, siis poliitilised fraktsioonid on endaga ka nõus. nii et veel kord äh, suur tänu kõigile ja loodetavasti pärast hääletamist äh, saame me hakata arutama, äh, kuidas sisuliselt edasi minna, aitäh! Sorry, it's a technical question uh,. üks äh, tehniline küsimus hääletamise kohta. minu hääletuskaart on katki ja minu assistent äh, läks äh, juba seda asja parandama ja vaatama, aga kas te saate äkki minu hääled lisaks lugeda? jah, meid on, kahel ei ole kaarti, nii et peame niikuinii eraldi lugema problema técnico es que me he olvidado la tarjeta, entonces si comenzamos la votación le ruego. ma unustasin eh, kaardi, seega ma palun, et te arvestaksite seda unustamist. kuid minu assistendid on väga kiired ja nad juba lahendasid probleemi. Uh, hästi, kahel ei ole kaarti, aga loeme need eh, siia eraldi, need hääled juurde nii et alustame siis hääletamisega ja kõigepealt hääletame me muudatusettepanekut, äh, kompromissettepanekut kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. see tähendab muudatusettepanekut kolmkümmend viis, kolmkümmend neli, kolmkümmend kolm, kolmkümmend seitse, kolmkümmend kuus langevad ära. edasi läheme kompromiss äh, muudatusettepaneku kolm juurde, poolt, vastu erapooletud, selgelt vastu võetud. see tähendab, äh, muudatusettepanekud kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa äh, langevad ära. edasi läheme muudatusettepaneku neljakümne, nelikümmend juurde, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nelikümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud edasi läheme kompromiss äh, nelja juurde poolt, vastu, erapooletud, selgelt vastu võetud. see tähendab nelikümmend kaheksa, nelikümmend kuus, nelikümmend kolm, nelikümmend seitse, nelikümmend viis, nelikümmend neli, nelikümmend kaks ja nelikümmend üheksa langevad ära. edasi läheme kompromiss muudatusettepaneku viis juurde poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud see tähendab muudatusettepanek viiskümmend kuus, viiskümmend üheksa, viiskümmend kaheksa, viiskümmend neli, viiskümmend viis, viiskümmend kolm, viiskümmend, viiskümmend kaks, viiskümmend seitse ja viiskümmend üks langevad ära. edasi muudatusettepanek kuus, selle me hääletame hiljem, nii et äh, kompromissettepanek kuus, palun. poolt, vastu, erapooletud. see on vastu võetud see tähendab muudatusettepanek kuuskümmend üks ja seitsekümmend kaks hiljem langevad ära. muudatusettepanek kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. peame elektrooniliselt kontrollima. nii et kontrollime elektrooniliselt ja hääletus on alanud. And the vote hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kuuskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud muudatusettepanek kuuskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kontrollime, hea küll, kontrollime, kuuskümmend viis. hääletamine on alanud rahvaparteil on üks kaart rohkem nüüd on kõik korras. hästi, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kuuskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud. see on tagasi lükatud. kuuskümmend kuus see on suuline muudatusettepanek. kas selle saab hääletusele panna, kas keegi ei ole selle vastu? hästi, siis hääletame selle üle. siis läheme tagasi tavalise muudatusettepaneku juurde. kes on poolt? ilma mikrofonita kommentaarid üks on vaid vastu, nii et sellest piisab. nii et originaalmuudatusettepanek kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud. peame elektrooniliselt kontrollima. nii et muudatusettepanek kuuskümmend kuus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud Riigi Palju Rahvapartei poolt. jah, härra esimees, proua Kratsaga koos on kaks Rahvapartei saadikut. Mrs Delbu has taken, it's fine mm., it's fine. Okay. It's fine now, it, it's. Äh, hästi, kõik on korras, ütleb esimees see on vastu võetud. ühe hääle enamusega, nii et kaks inimest hääletavad käega märku andes, mitte elektrooniliselt ja nemad olid poolt, seetõttu on see vastu võetud. hästi, teie käed on väga selgelt näha. Äh, muudatusettepanek kuuskümmend seitse. Äh, siiski kuuskümmend üheksa, ütleb esimees. poolt ei, vabandust, ütleb esimees. me hääletame kuutekümmet seitset, suuline muudatusettepanek, kas jah, selge, ütleb härra esimees, läheme siis originaalmuudatusettepaneku juurde, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? ma arvan, et see on vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend üheksa. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, see on tagasi lükatud. see tähendab äh, ei siiski, hääletame kuutekümmet kaheksat poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. seitsekümmend langeb ära, läheme muudatusettepaneku seitsekümmend üks juurde, poolt vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. muudatusettepanek seitsekümmend kaks äh, langes ära juba enne, seitsekümmend kuus samuti. edasi läheme muudatusettepaneku seitsekümmend neli juurde, kes on poolt? vastu? erapooletud? ma arvan, et see on vastu võetud seitsekümmend kolm on tagasi võetud, seitsekümmend viis. see langeb samuti ära, sellepärast et seitsekümmend neli on vastu võetud. edasi kompromiss, muudatusettepanek kaheksa. kes on poolt, näidake käega. vastu, erapooletud, see on vastu võetud. see tähendab seitsekümmend seitse, seitsekümmend kaheksa langevad ära kompromiss neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. see tähendab, et kaheksakümmend kaks, seitsekümmend üheksa, kaheksakümmend ja kaheksakümmend üks langevad ära, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. kaheksakümmend neli, kaheksakümmend viis, kaheksakümmend kuus, kaheksakümmend seitse, kaheksakümmend kolm langevad ära. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. Äh, kaheksakümmend üheksa langeb ära ja läheme üheksakümne juurde. kes on poolt? vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, on tagasi lükatud üheksakümmend kaks langeb ära, üheksakümmend viis, äh, me hääletame selle üle, kes on poolt? vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. Äh, üheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. üheksakümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud see on vastu võetud. me kontrollime üheksakümmend kolm elektrooniliselt, hääletus on alanud. rahvaparteil on üks hääl üle hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et elektrooniliselt on vaja kontrollida. muudatusettepanek üheksakümmend kuus, kontroll, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. väga selgelt vastu võetud muudatusettepanek üheksakümmend seitse langeb ära, edasi hääletame üheksakümmend kaheksat, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on tagasi lükatud. sada langeb ära, sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime sada kaks, läheme tagasi muudatusettepaneku sada kaks juurde ja hääletus on alanud hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. nii et kompromiss üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. see tähendab ka, et sada kolm, kuuskümmend langevad ära, kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. see tähendab, et sada viis, sada kuus, sada kaheksa, sada seitse ja sada neli langevad ära. edasi hääletame sada üheksat, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut sada üheksa elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kolmteist. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? sada kaksteist on tagasi võetud ja edasi läheme sada üksteist juurde. sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime sada ühteteist. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. on tagasi lükatud. vabandust, mul on hääletuskaardiga probleeme. mis puutub hääletusse, siis, siis ma ei saa jääda erapooletuks. tähendab, kui ma tahan hääletada vastu, siis ma, mulle lööb ette, et ma olen erapooletu. seega minu lugejal on mingi tehniline viga. Äh, kui min-, kui mingi probleem on, siis te saate meile alati käega näidata ja me saame teie hääle lihtsalt lugeda manuaalselt correctamente, el que no funciona es el rojo. ei, roheline toimib, aga punane nupp ei toimi. see konkreetselt äh, selles hääletuses äh, saja üheteistkümnele midagi ei muuda. ilma mikrofonita, esimees uh, we would want to. Those are in favor on one on the. kes on saja kümne poolt? vastu? erapooletu? me peame kontrollima seda elektrooniliselt. ja see ei ole äh, hääletus on alanud, sada, sada kümme hääletame The vote is now hääletamine on lõppenud. väga selgelt on sada kümme vastu võetud. sada neliteist langeb ära. ja edasi läheme saja viieteistkümne juurde, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud sada kuusteist poolt, vastu, erapooletu. see on vastu võetud. sada seitseteist poolt, vastu, erapooletu. see on vastu võetud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada üheksateist langeb ära, sada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud see on vastu võetud. kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. see tähendab sada kakskümmend üks kuni sada kakskümmend kolm ja ka sada kolmkümmend üks langevad ära. edasi hääletame muudatusettepanekut sada kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on tagasi lükatud sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kakskümmend neli langeb ära, sada kakskümmend kaheksa ka ja edasi hääletame muudatusettepanekut sada kolmkümmend. kes on poolt, vastu erapooletud, see on vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. sada kolmkümmend üks langeb ära ja edasi hääletame sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. muudatusettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja siin põhjenduspunktis on meil ka lisa, muudatusettepanek suuline Sirpa Pietikäineni poolt, kes on poolt, näidake käega, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. neliteist po-, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt vastu, erapooletu. see on vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist on äh, suuline muudatusettepanek ja küsin, teie olete vastu, siis läheme äh, originaali juurde tagasi, muudatusettepanek kuusteist. nii nagu see algselt oli, kes on poolt, vastu erapooletu, see on tagasi lükatud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. kaheksateist, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss, üksteist ütleb esimees, aga ma arvan, et ma pean ostma omale uued prillid, ütleb härra esimees, igatahes muudatusettepanek üks kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud, mis tähendab, et üheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks langevad ära. kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. mis tähendab, et kakskümmend neli ja kakskümmend viis langevad ära. ja edasi äh, kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on tagasi lükatud. kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on tagasi lükatud. kakskümmend seitse, kes on poolt vastu, erapooletu, see on vastu võetud. kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. see tähendab, et kolmkümmend üks ja kolmkümmend kaks langevad ära. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud tänane seitse, suuline muudatusettepanek. kas te olete nõus, et hääletame selle üle? ja te olete selle vastu, soovite sõna? ma loomulikult äh, austan seda õigust olla suulise muudatusettepaneku vastu, aga see su suuline muudatusettepanek ei lisa sisu ega ei muuda midagi äh, poliitilises vaates, vaid see viitab ÜRO Peaassamblee resolutsioonile, nii et see on tehniline lisand, kui olete sellega nõus. hoolimata teie äh, šarmist ja sõnaosavusest on minu arust see poliitiline äh, Ähm, statement siin, millega ma ei ole nõus ja, ja ma ei saa sellega nõus olla. ma äh, olen nõus äh, selle äh, suulise muudatusettepanekuga, mis viitas poliitvangidele ja kõik olid selle vastu äh, kindlasti ei ole mingisugune probleem, see võite olla selle vastu, ütleb härra esimees. So uh, yeah, but I meil ei ole seda vaja arutada, ütleb eh, esimees, sellepärast et liikmena siin komisjonis, komisjoni liikmena on teil õigus eh, olla selle vastu, see on eh, kodukorra reeglite kohane, nii et me läheme edasi igatahes muudatusettepaneku kaks juurde. proua Parbanova, palun. kui me ei muuda seda suulise muudatusettepanekuga, siis see tähendab, et meie kõik näime väga rumalad, sellepärast et me äh, hakkame resolutsiooni üle hääletama ja kui me seda suulist muudatusettepanekut ka nõus ei ole, siis ma saan aru muidugi põhimõtetest, millele kolleegid on äh, viidanud, aga see on täiesti tehniline küsimus siin. me ei peaks siin kindlasti menetlust arutama, ütleb härra esimees. ja kõik, kes tahavad seda siia sisse panna, saavad selle suulise muudatusettepaneku esitada täiskogul. see on suuline muudatusettepanek, nii et see kindlasti ei ole see siis probleemiks. üks küsimus on poliitiline, aga teine küsimus on menetluskord ja, ja reeglid on päris selged selles osas. muudatusettepanek kaks juurde läheme, kes on poolt, vastu, erapooletud see on vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, see on vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja hääletame resolutsiooni tervikteksti üle hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja lisame kaks ilmakaardita liikme häält. kakskümmend neli poolt, kakskümmend äh, see tekst on vastu võetud ja äh, proua Pietikäinil õnnesoovid going to be very easy. No? Yeah. And then we moving on to the next. edasi läheme järgmise kaks tuhat kümme aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut ja proua Mateerat saab sõna, palun suur aitäh, härra esimees, lihtsalt äh, tahtsin kiirelt tänada kõiki, kes tegid äh, minuga koostööd äh, selle dokumendi ettevalmistamisel ja ma loodan, et eelarvekomisjon, kes tuli täna kokku ning järgmistel päevadel leiavad kokkuleppe ning nad suudavad keskenduda ka rohkem meie komisjoni poolt äh, äh, välja toodud probleemidele. meie eelarvet on ka enne vähendatud, kuid me loodame, et tulevikus meie eelarve saab olema rikkam. Uh, alustame hääletamist. ja alustame artikkel kaks, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu erapooletu. väga selgelt on see tagasi lükatud, edasi kolm. see on tehniline, nii et me selle üle ei hääleta. muudatusettepanek kaks juurde läheme hoopis, kes on poolt, vastu, erapooletu. see on selgelt tagasi lükatud. ja lõpphääletus elektrooniliselt resolutsiooni enda üle, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. kakskümmend seitse poolt ja see on vastu võetud, suur aitäh raportöörile. Uh, annan uh, veel kord sõna proua Materale. okei okay,, then we go. ei, siis läheme edasi hääletusega alustame muudatusettepanekuga üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletu. ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime. minu süü. hääletamine on alanud, muudatusettepanek number üks. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, näidake käega vabandust, ütleb esimees, see langeb ära, nii et muudatusettepanek kolm, hääletame selle üle, kes on poolt, vastu, erapooletud, selgelt tagasi lükatud. olgu, kontrollime muudatusettepanek number kolm hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. muudatusettepanek number neli. kes on poolt? vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud. ja resolutsiooni tekst tervikuna hääletusel, hääletamine on ava, alanud hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. nii et äh, suur aitäh proua Materale! We now moving on and uh, if you please. me läheme edasi, ütleb härra esimees. ja kui te tahate koosolekusaalist väljuda, siis te saate seda ka teha vaikselt. nii et saame koosolekuga edasi minna. ja ma annan äh, nüüd juhatamise, äh, ma vahetan nüüd keelt, räägin rootsi keeles okay, are you ready to continue? kas olete valmis, et jätkame? ja edasi räägin rootsi keeles, ütleb juhataja. Eh, hääletamine on nüüd, hääletamisega oleme ühel pool ja läheme edasi päevakorraga, punkt neliteist, Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamine ja kõigepealt annaksin sõna eh, proua Tšeskovale, raportöörile. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo. Uh, <laughs> já bych nejprve chtěla poděkovat zpravodaji. Kõigepealt tahaksin tänada raportööri eh, kultuurikomisjonist, et valmistas ette selle raporti. ja meeleldi esitlen oma arvamust siin. kõigepealt ma tahaksin variraportöörides eh, vabandust paluda sest mulle öeldi, et ma pean selle arvamuse koostama väga kiiresti. eelmise nädala alguses Strasbourgis ja tegime enda poolt kõik, mis võimalik. aga nüüd ma olen aru saanud, et isegi meie komisjoni veebilehel täna ei ole seda arvamust teistesse keeltesse tõlgitud ja seda ei olnud võimalik mitte kellegiga arutada tuleb välja, et kultuuri- ja hariduskomisjon tahaks äh, selle raporti üle hääletada niipea kui võimalik. ja nagu ma ütlesin, oleme andnud endast parima. ja ma loodan, et me saame variraportööridega seda arutada veidi hiljem ja ootan meelsasti nende kommentaare. Äh, mul on mõningad üldised märkused selle raporti kohta ja äh, selgitan, miks tahan arvamusse panna need punktid sisse. kõigepealt äh, teadus- ja arendustegevus on majanduskasvule väga oluline, selles osas ei ole kahtlust. komisjoni äh, andmete kohaselt on Euroopa ülikoolidel suur potentsiaal, mis on kasutamata. sellepärast kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend finantsmääruses, mis ka komisjonis täna arutusel on, paneb komisjon ette, et eelarve ja investeeringud haridusse, teadusesse, uuringus, uurindustege-, uurimistegevusse, innovatsiooni peaks suurendatama. ja selle raporti temaatika on väga sarnane selle raportiga, mida me juba arutasime, naised ja nende esindatus äh, teadus- ja uurimistegevuses. nii et äh, need teemad kattuvad, omavahel, sest me rääkisime juba teadus- ja arendustegevusest äh, varem. Äh, komisjoni paketis on ka Euroopa ülikooli haridussüsteemide äh, ajakohastamine. Erasmuse programm on väga edukas olnud, see toetab üliõpilaste liikuvust Äh, integreeritud Euroopas tänasel päeval on see väga oluline eeltingimus selleks, et inimesed oleksid tööturul edukad. komisjoni eesmärk on suurendada kõrghariduse kõikidel tasemetel lõpetajate arvu. seda potentsiaali ei ole väga hästi ära kasutatud äh, ning äh, loomulikult on see väga oluline ka äh, soolise võrdõiguslikkuse osas. mina keskendusin äh, nendele osadele, mis minu arust oli tähtis. naiste arv akadeemilistes ringkondades on küll kasvanud, aga mida kõrgemad positsioonid, seda vähem on neid kaasatud, see on nii ajalooliste arengute tagajärg kui ka tegelikult äh, ajale jalgu jäänud struktuuride süü ülikoolides, akadeemilistes ringkondades eh, kohtab väga sageli traditsioonilisi arvamusi soorollide kohta, eh, mida mudelina kasutatakse ja see eh, tegelikult määrab ka väga sageli, mida üliõpilased otsustavad õppida. täppisteadustes, matemaatikas äh,, Äh, on naiste arv äh, tavaliselt äh, väiksem, me võime öelda, et naised ei ole huvitatud nendest valdkondadest, aga võib öelda, et need valikud on seotud ka traditsiooniliste nägemustega ühiskonnas. kuna nendes valdkondades lõpetab ülikooli vähem naisi, ei suuda naised ka tööturul meestega võrdselt konkureerida ja see tähendab ka, et äh, akadeemilistes ringkondades nendes valdkondades äh, saavad domineerida mehed. seetõttu peavad naised olema rohkem äh, ka akadeemilistes otsustusringkondades kaasatud tihti Äh, ei suhtuta neutraalselt sellesse, kui naisi valitakse kõrgematele positsioonidele akadeemilistes ringkondades, äh, kindlasti peab siin ka olema võrdsuspõhimõte. sest äh, naisi puudutavalt saame rääkida ka teistest probleemidest, naised peavad tavaliselt pere pärast oma karjääri katkestama katkestama ja väga keerukaks osutub olukord siis, kui mõlemad partnerid tulevad akadeemilisest ringkonnast. seetõttu peavad ülikoolid tulevikus keskenduma sellistele vahenditele, mis toetaksid äh, töö- ja pereelu ühitamist. Äh, ka seda ka nende perede puhul, kus äh, mõlemad partnerid õpivad või osalevad teadus- ja arendustegevuses. see panustab ka üksikutele Euroopa ülikoolidele, nende konkurentsivõimele ning nad saavad äh, valida parimaid äh, üliõpilaskandidaate. Äh, ma tahaksin rõhutada veel kord, et selle arvamuse ettevalmistamiseks oli väga vähe aega ja seetõttu ootan ma väga teie ettepanekuid ja kommentaare, mida saaksime siis arvamusse sisse panna hiljem, aitäh! Eh, suur tänu! proua Tšeskova äh,, eh, mikrofon palun. mikrofon. Well, uh, I read it with interest, I must say, and I thank lugesin eh, selle asja huviga läbi ja ma tahaksin eh, tänada raportööri või arvamuse koostajat, vabandust, et ta nii kiiresti selle arvamuse kokku kirjutas lubage teha kaks märkust. punkti B osas. nimelt, kus on üles reastatud need riigid, kus äh, äh, teadusnõukogudes äh, on väga vähe naisi. mulle ei meeldi see ülesreastamine. ma võtaks ära siit need riikide nimed kas me mitte siin ei äh, teeks karuteenet äh, selle mõtte elluviimisele? ma teeksin muudatusettepanekud siis selles osas, et võtame need riikide nimed välja. aga ülejäänud osas olen täiesti nõus. ainus, mis tekitab probleeme, on võib-olla äh, kolmas lõik. ma saan kontseptsioonist küll aru kuid kui me ütleme, et me peaksime üle vaatama äh, kõrgematele teadusuurijate kohtadele nimetamise kriteeriumid, siis mulle tundub, et see ei ole küll äh, sobiv ja ei ole õiglane nende naiste jaoks, kes on võrdsetel alustel oma professorikohad ja muud edasi saanud. see, et neid on nii vähe, siis ma süüdistaksin pigem taristuid, äh, mis praegu lihtsalt ei luba meil äh, kandideerida võrdsetel alustel. nii et äh, me võiksime viienda, ütleb kõneleja, täiesti ümber kirjutada ma arvan, et võib-olla võiks öelda, et kriteeriumid jäävad samaks, kuid kuidagi märkida seda, et tuleb arvesse võtta seda, et naiste ja meeste olukord ja kohustused ei ole mitte täpselt niisamad, sarnased, samad. naised peavad ka professori kohad saama, sellepärast et nad seda väärivad, seda kohta, mitte sellepärast, et nad on naised peaks kuidagi hõlmama siia ka vähemusgruppide, näiteks nagu põgenike ähm, seisukoha ähm, olukorra, nendel peab siis minu meelest andma võimaluse näiteks ülikoolides uue pärit, uue koduriigi keelt õppida. ja kõikidele peab võimaldama elukestva õppe ja minu meelest kõige olulisem on see, et ülikoolide õppekavadesse lisataks ka soouuringud nii äh, bakalaureuse kui ka edasistel tasanditel. aga muidu olen kõikide asjadega nõus kas keegi veel sooviks sõna? tundub, et ei. siis ma võib-olla annaksin uuesti sõna korra proua Tšeskovale. ei, siiski, Euroopa Komisjon on ka täna kohal. komisjoni esindajad. kas mõni teist soovib sõna? Please, you have the floor um,. Thank you very much. suur tänu. komisjoni poolt vaadates eh, sooperspektiiv on väga oluline, nii nagu me ka kahekümnendal septembril ütlesime eriti mis puudutab naiste võimalusi eh, pürgida edasi akadeemilises ringkonnas kõrgematele astmetele ja ülikoolide juhtorganitesse kohad saada, nii et me oleme nõus sellega, mis siin on öeldud suur tänu ja kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis nüüd saab sõna proua Tšiskova. suur tänu, suur tänu selle võimaluse eest ja loomulikult suur tänu kõikide märkuste eest ja eeldatavasti panete siis need kirja muudatusettepanekutesse ja üritan siis nendega arvestada ja, ja võib-olla niimoodi saab see arvamus ka natukene parema vormi ja nüüd see, mida ütles komisjon, noh, mis seal ikka öelda, väga selge. suur tänu. Äh, suur tänu. sellisel juhul, kolleegid, äh, tuleb üle, jääb üle veel öelda äh, see, et muudatusettepanekud tuleb esitada seitsmendaks veebruariks ja kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal veebruaril hääletame meie siin oma komisjonis, kultuurikomisjon vastutava komisjonina kahekümne üheksandal veebruaril ja aprillis jõuab asi täiskogu ette. nii, see punkt on ka lahendatud, äh, päevakorrapunkt number viisteist nüüd. puudutab see Euroopa Liidu poliitikaid inimõiguste vallas ja proua Jimenez, teil on sõna, palun. Hello um,, ehm, well this is a... suur tänu, tegemist on ehm, arvamuse eelnõuga siis aastaaruande kohta inimõiguste osas, väga oluline märkida siin seda, et esialgu pidi see muudutama aastat kaks tuhat kümme. aga nüüd on seda perioodi pikendatud, nii et me saaksime lisada siia asju, mis leidsid as-, aset aastal kaks tuhat üksteist, nii et me räägime üldisemalt, seega saame rääkida sündmustest, mis leidid aset vi-, eelmisel aastal, see on oluline teie muudatusettepanekute jaoks. võtke see ka arvesse. annan teile ülevaate ja siis natukene konkreetsemalt räägin. üldiselt rääkides äh, puudutan siis naistevastast diskrimineerimist, seda ei saa absoluutselt mitte mingisugustel poliitilistel, usulistel või kultuurilistel alustel äh, sallida, äh, räägin sellest ka, et seksuaalvägi alla tuleb lugeda massilised vägistamised, inimkaubitsemised ja teised laste ja naiste kuritarvitamise vormid ja nagu öeldud, konfliktipiirkondades kasutatakse vägistamist jätkuvalt sõjarelvana ja ma tahaksin eriti äh, viidata äh, massivägistamistele. naised mängivad väga olulist rolli sõjajärgsel rahu ülesehitamise perioodil ja lepitus- ja ülesehitusfaasis ja naiste rolli minu meelest tuleks tunnustada, seda rõhutada ja vaadata, kuidas me saaksime naisi aidata selles töös ja ühte asja tahaksin veel rõhutada, nimelt laste julgeolek kolmandas maailmas ja nende õigused, eriti siis tütarlaste õigused, sest üsna tihti rikutakse ka nende põhiõiguseid. nüüd üks konkreetsem punkt ma olen selles arvamuses viidanud ÜRO rollile naiste õiguste edendamisel ja sellele, et ÜRO on loonud naiste õigusi edendava agentuuri. ja Euroopa Liit kavatseb teha koostööd selle institutsiooniga. viitan ka Egiptuse, Tuneesia, Liibüa revolutsioonidele, niinimetatult siis Araabia kevadele sellepärast et äh, naised on mänginud üliolulist rolli võitluses äh, demokraatia, vabaduse ja naiste ja, ja tüdrukute õiguste suurendamise teel. nagu ma ütlesin, see aruanne peaks, see raport peaks keskenduma kahe tuhande kümnenda aasta mm, aruandele peaasjalikult, aga peaksime siia lisama siiski ka Araabia kevade väga palju naisi on äh, sunnitud abielluma ja seda väga noores eas. mulle tekitab see suurt muret, et me näeme sellise trendi kasvu ka Euroopas, on väga palju äh, selliseid perekondi, kes saadavad oma tütred, isegi need, kes on Euroopas üles kasvanud, tagasi oma esialgsesse päris, päritoluriigi, riiki kas Tuneesiasse või Egiptusesse, kus nad siis sunnitakse abielluma oluliselt vanemate meestega ja minu meelest selliste sundabielude vastu tuleks midagi ette võtta. väga suurt muret tekitab äh, mulle ka äh, naiste sandistamine ja äh, lisaks sellele lisaksin siia siis ka veel inimkaubitsemise ja narkokaubanduse aga Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut peaks siis nende asjadega rohkem tegelema ühte asja tahtsin siin veel rõhutada, nimelt äh, naiste õiguste rikkumine Türgis. me räägime ju pidevalt sellest, et Türgi äh, on Euroopa Liidu kandidaatriik, äh, aga minu jaoks on see väga problemaatiline ja ma kutsuksin komisjoni üles sundima Türgit täitma oma kohustust võrdõiguslikkuse osas ja kui Türgi tahab vastata meie inimõiguste standarditele, peab see asi üle vaadata, tuleb see asi üle vaadata ja siis, kuidas paremini ära kasutada Saharovi auhinda naisküsimuste edendamiseks. ma arvan, et Saharovi auhinna võrgustikku peaks ära kasutama selleks, et äh, naiste olukorrale tähelepanu pöörata ja need, kes on Saharovi auhinna laureaadid, võiksid võrgustikku rohkem ära kasutada oma ideede levitamiseks. viimasena märgiksin ühte räägin siin soost lähtuvast abordist on sellised riigid näiteks nagu Hiina, kes, kus kui eh, noor ema saab teada, et eh, on jäänud tüdruku ootele, eelistab ta eh, lapse sünnile hoopis aborti ja olen rääkinud läbi selle asja kõik kolleegidega, nagu on kuulda, nendelt on tulemas mõned muudatusettepanekud ja üritan need kaasata ja arvesse võtta, nii et äh, kui soovite, siis äh, nüüd võite oma ettepanekutest mul rääkida. suur tänu, proua Papadopoulou. jah, ma teen ühe lühikese märkuse, ma olen äh, sotsialistide ja demokraatide progressiivse alliansi äh, variraportöör. see äh, arvamus tegelikult katab kõik need vajalikud küsimused, mis puudutavad kolmandate riikide naiste olukorda, kolmandas riigis naiste olukorra parandamise, inimkaubitsemise ja seksuaalse vägivalla ja muude diskriminatsioonide, diskriminatsioonivormide vastu võitlemisel. on väga oluline, et Euroopa Liidu inimõiguste strateegia oleks peegeldatud ka kolmandate riikide seadusandluses ja mulle tundub, et Euroopa Liit võib siin mängida väga olulist rolli ol-, oma dialoogides nende kolmandate riikidega, et kuidas äh, tuua sisse sooküsimused ähm, kõikidesse poliitikavaldkondadesse, kuidas kaasata ähm, naised äh, otsuse langetusprotsessi ja kuidas nende olukorda parandada kõikides elusektorites. ma isiklikult kavatsen esitada mõned muudatusettepanekud, üks nendest puudutab äh, tõsiasja, et Türgis äh, on siiski äh, jää hakanud liikuma osades piir, osades äh, punktides, teistes aga mitte. naiste küsimus selle, sealhulgas väga palju rikutakse naiste õigusi kui me oleme Türgis käinud, siis on alati naisorganisatsioonid ja vabakonnad kaevelnud selle üle ja ma tahaksin äh, viiendasse teha ühe muudatuse ja mis puudutab ka aastatuhande eesmärkide saavutamist, siis me tahaksime äh, saavutada siin siiski jõulisemad edasiminekud, praegu on see on olnud siiski väga visa äh, ja, ja samas tahaksin midagi nimeda ka noorte emade tervise kohta. Need on siis need muudatusettepanekud, millele tahtsin tähelepanu pöörata, võib-olla neid tuleb veel, aga, aga kõige olulisemad on just nimelt need suur tänu. jällegi on komisjon soovinud äh, proua Jimenez. jah, ma tahtsin öelda, et muudatusettepanekute tähtaeg on teine veebruar ja kahekümne seitsmendal arutame seda asja, kahekümne seitsmendal või kahekümne kaheksandal, rohkem ma ei tahtnudki öelda, aitäh kuivõrd ka mina olen variraportöö, siis ma soovisin ka sõna. ja eile toimuski variraportööride kohtumine. ja ma tahaksin rõhutada seda, kui oluline on haridustähtsus pikaajaliselt olukorra parandamiseks ja tahaksin, et me räägiksime natukene rohkem äh, tõesti naiste tervisest ja kogu sellega seonduvast, aga üldiselt äh, see arvamus on tõesti väga hea. härra Swan. suur tänu, mina olen Michael Swan, olen äh, Euroopa Liidu välisteenistusest, mul on üks äh, lühikene märkus teha selle arvamuse kohta. siin on terve rida üsna olulisi asju sees ja see on see valdkond, kus äh, Euroopa Liidu välisteenistusel on äh, palju häid uudiseid jagada. nimelt kõrge esindaja on äh, naiste inimõiguste kaitse ja edendamise tõstnud oma eriliseks prioriteediks ning praegu on selles osas üsna mitu dokumenti tulemas Ähm, mis puudutab seda teksti sellisel kujul, nagu see meieni jõudis, ongi mul võib-olla üks küsimus pigem. kuivõrd tõesti tegemist on inimõiguste aastaaruande analüüsiga aastal kaks tuhat kümme? ei ole selles arvamuses ei põhjenduspunktides ega ka ülejäänud lõik, lõigetes üldse viidet sellele aastaaruandele ehk siis teisisõnu, kuidas see arvamus tegelikult läheb kokku härra Howiti raportiga? ja nüüd äh, annaksin siis äh, lõpetuseks sõna proua Himenesele. okei okay., et porque, porque estaba aquí. Yes. Eh, um, me, me decían en la, que era por lo que nosotros lo habíamos, es lo que yo he dicho al principio, es que jah, eh, see motiiv on seotud eh, sellega, mida ma kõige alguses ütlesin, et arvamus koostati väga kõige viimasel hetkel ja me ei saanud äh, spetsiifiliselt kuidagi viidata. sellepärast me rääkisime Araabia kevadest, nii nagu ma juba enne ütlesin. me ei tahtnud viidata ajaliselt, kuupäevaliselt, kuna dokument jõudis kohale liiga hilja ja meile tundis, tundus, et me koostame ühe dokumendi aastal kaks tuhat kaksteist, viidates millegile vananenule. me oleks äh, siis rääkinud ainult kahe tuhande kümnendast aastast ja mitte kahe tuhande üheteistkümnendast, seega jätsime selle üldse välja okay.. suur tänu, äh, sõnasoovijaid on mitmeid muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on teine veebruar ja kakskümmend seitse, kakskümmend kaheksa hääletame meie, ahvet märtsis ja täiskogule jõuab see aprillis. Läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, meie raportöör on teel, nii et võib-olla jutleme veidi, sest peame raportööri ootama. kuna tegemist on päevakorra viimase punktiga, siis ootame mõned minutid Sorry, because... Äh, vabandust, ütleb härra esimees, me ootame endiselt raportööri, kes on teel ja jõuab üsna varsti kohale okay, we then continue. jätkame siis. kas teil on vaja veidike hinge tõmmata, küsib härra esimees arvamuse koostajalt. vabandust, kui te olete valmis, siis kell annan sõna proua Suuberile uh,. Vou falar em português. Uh, Em primeiro lugar, eu peço desculpa, eu estava a apresentar eh, uma... Eh, räägin portugali keeles. Kõigepealt ma vabandan. Ma esitlesin ühte teist raportit ühes teises komisjonis. Seega tahaksin tutvustada teile oma töödokumenti mille koostas äh, Ilda Figueiredo ja mis siis puudutab vastu mitmeaastast finantsraamistikku aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Äh, selles käesolevas äh, töödokumendis leitakse, et komisjoni lähenemine soolisele võrdõiguslikkusele annab suurema paindlikkuse eh, tuleviku väljakutseteks naistele, kuid eh, töödokumendis meie arvamuse kohaselt puudub piisav eh, finantseering, kuidas, mis toetaksid naiste soolisi õigusi ja võrdõiguslikkust jah, loomulikult äh, teatud määral äh, finantseering on äh, horisontaalsel tasemel ette nähtud, kuid meil peab olema ka spetsiifilisi finantseeringuid, mis tegeleksid detailsemalt sooküsimustega, seega tuleb lähe-, vaadelda nii vertikaalset kui horisontaalset taset, mis peavad üksteist täiendama meile tekitab väga suurt muret, et äh, näiteks programm Tahvne naiste äh, õiguste kaitse vägivalla vastu ja ka soolise võrdõiguslikkuse suund progressi äh, programmis on piiratud kui sihtotstarbelised vahendid ei ole uutega asendatud, seega finantsraamistik mm, aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend ei rõhuta seda olulisust, et tuleb rohkem panustada naiste õiguste äh, kaitsele. seega pakume me välja eh, eelarve koostamist, mis võtaks arvesse soolise võrdõiguslikkuse olulisust. Eh, naiste õigusi tuleb eriti kaitsta Euroopa sisepoliitikas. tuleb rõhutada soolist võrdõiguslikkust kui spetsiifilist eesmärki nii finantseeringutes kui erinevates programmides. samuti tuleks näha ette konkreetsed äh, rahastamisprogrammid, mis võimaldaksid Euroopa Liidu institutsioonidel soolise võrdõiguslikkusega paremini tegeleda. Äh, kokkuvõtvalt võime me öelda, et äh, nõukogu määrus peab sisaldama endas spetsiifilisi vahendeid erinevate rahastamisprogramm, programmide raames. mis puudutab finantseeringute vormi, tuleb arvesse võtta perioodiga, mis järgneb viiele aastale. me leiame, et tuleks luua ka eriotstarbeline finantseerimisprogramm, mis peaks olema äh, paremini nähtav. see rõhutaks soolise võrdõiguslikkuse äh, tähtsust Euroopa Liidu institutsioonide töös erinevate programmide rahastamine on samuti eh, oluline. naiste õigusega tegelevad eh, programmid eh, leiavad tihti ametiühingute toetuse ja valitsusvälised organisatsioonid peavad saama paremini läheneda erinevatele rahastusprogrammidega seega tsiviilühiskonnale ja valitsusvälistele organisatsioonidele tuleb tagada äh, piisav rahastamine ja võimaldada nende operatiivne töö. mis puudutab kodanike põhiõigusi, tuleks äh, sisse tuua soolise võrdõiguslikkuse aspekt. selleks peaks kindlaks määrama miinimumfinantseeringu tasemed. selleks, et Euroopa Liidu tööd tugevdada, lisaks Tahnele eh, tuleb rohkem keskenduda ka naiste vastase vägivalla vastu võitlemisele. Euroopa Sotsiaalfond ning Regionaalarengu Fond eh, peavad äh, oma eesmärkidesse kindlasti lisama soolise võrdõiguslikkuse äh, aspekti. selleks on vaja spetsiifilisi finantseeringuid, näiteks Euroopa Liidu programmid, mis tegelevad integratsiooniga, tervisega ja tarbijatega, aitäh! suur tänu! nüüd, kui sõnasoovijaid, siis on võimalus seda teha. proua Šeškova, palun. suur tänu, härra esimees. variraportorina on mul mõned kommentaarid. kõigepealt tahaksin tänada raportööri, kuigi teda ei ole kohal. aga teie kaudu tahan tänada seda selle töö eest. ja minu märkused on seotud sellega rohkem, mida teie siin mainisite, sest äh, kõik need mõtted on mulle väga lähedased, et kuna olen vabaühendustega olnud seotud ja teinud ka uurimistööd vastavas vallas, siis üldiselt äh, tahaksin öelda, et üldistes märkustes ütleb raportöör, et äh, sihtotstarbelised vahendid on vähendatud, äh, näiteks nagu Daphne programm ja Progressi soolise võrgu-, õiguslikkuse suund ja Daphne programmi olulisus ei ole üldse mitte kahtluse all äh, ja kui arvestada, kui täht-, tähtsa programmiga on tegu, siis peaks ka äh, sellele programmile suunatavaid vahendeid äh, suurendama iga-aastasest eelarvest. aga üldiselt toetame me neid programme, mis on juba osutunud edukaks ning ka rahalisi vahendeid tuleb nendele programmidele eraldada rohkem ma ei usu, et Euroopa Liit tänases äh, majanduse olukorras peab tingimata, äh, peab kindlasti Euroopa Liit äh, seisma selle eest, et soolise võrdõiguslikkuse meetmed saavad rahastatud ja kui rahasid juurde ei ole võimalik saada, siis tuleb kasutada olemasolevaid vahendeid tõhusamalt, tuleb säästa ja eelarve kontrolli komisjonis ja selles valdkonnas on juba mitmeid selliseid küsimusi tekkinud Euroopa soolise võrdusõiguslikkuse instituudi kohta. minu arust tuleb äh, sinna suunata vahendeid nii palju kui vajalik ja see puudutab eriti uute töötajate mm, töölevõtmist. Äh, räägin nüüd äh, konkreetselt rahastamisprogrammid valitsusvälistele organisatsioonidele ja projektidele. raportöör viitab siin väiksematele vabaühendustele Äh, valitsusvälistel organisatsioonidel, mis on väiksemad, äh, neil on äh, juurdepääs Euroopa Liidu rahastamisele väiksem, aga need peavad olema paremini suunatud toetused ja tulevikus peaks olema võimalik välja anda ka väiksemaid toetusrahasid ja grante Äh, nii et ka väiksemad valitsusvälised organisatsioonid saaksid neid äh, summasid kasutada. sest minu arust on just need väiksemad organisatsioonid äh, oluliseks nurgakiviks meie eesmärkide täitmisel. sest väiksemad organisatsioonid just viivad oma tegevusi läbi koha peal. sooline võrdõiguslikkus on väga tihedalt seotud perega ja võib-olla peaks olema ka sellel rõhk meie dokumendis äh, peaksime siin kindlasti ära mainima töö- ja pereelu ühitamise, suur tänu! suur tänu! kas komisjoni esindaja soovib sõna? palun, teil on sõna Suur tänu, härra esimees, ma teeksin mõned üldised märkused ja siis äh, minu kolleeg räägib juba konkreetsemalt põhiõiguste instrumendist. ma tahaksin meelde tuletada, et Äh, uue komisjoni seadusandliku eelnõu ettevalmistamisel äh, äh, läbisid mitmed programmid mõjuanalüüsi ja komisjoni kohustuseks on seda siis teha, eriti keskendusime sool-, sotsiaalsetele mõjudele ja mõjudele naistele ja meestele. põhiline, põhilised, põhilistes programmides on väga olulised need analüüsid esiti, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitikat ja praegune ettepanek näeb ette seda, et äh, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse teemad tuleks siia teravamalt esile tuua, näiteks naiste ja meeste võrdõiguslikkust peetakse üheks peamiseks horisontaalseks tingimuseks kõikide otsuste puhul äh, ühtekuuluvusprogrammi osas ja veel üks oluline punkt äh, on nimelt, et ühtekuuluvuspoliitikas äh, tuleb äh, programmide väljakujundamisel nüüdsest võtta kogu aeg esi-, äh, arvesse võrdõiguslikkuse küsimusi, see ei olnud kohustuseks varem ja veel üks edasiminek, nimelt Euroopa Sotsiaalfondi määrus näeb ette seda, et mitte ei võta arvesse ainult äh, kõikide sammude puhul võrdõiguslikkust, vaid sellega peab kaasas käima ka sooline süvalaiendamine konkreetsetes tegevustes, selleks et suurendada naiste osalust äh, näiteks tööturul äh, ja, ja tööhõive valdkonna projektides laiemalt. ja ma tahaksin vastata ka mõnedele punktidele, mis raportis on välja toodud, nimelt et naiste ja meeste võrdõiguslikkus äh, on arvesse võetud ka teises programmis, nimelt äh, sotsiaalse innovatsiooni programmis ja teadusuuringute programmis kaks, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja tervishoiuprogrammides. aga annaksin nüüd võimaluse kolleegile täiendusteks. suur tänu, härra esimees mis puudutab teisi punkte, millele raportis on viidatud, kõigepealt äh, see, et ei ole konkreetset programmi võrdsete võimaluste ja naiste õiguste osas, kõneleja jätkab inglise keeles. It was the aim of, of the commission. komisjoni eesmärk äh, oli programmide arvu vähendamine, sellepärast et programme oli liiga palju ja seda peeti ka põhiliseks põhjuseks, miks äh, raha ei kasutatud tõhusalt, äh, kasu, hüves, kasusaajad ei saanud nendest piisavalt abi, ja õiguse peadirektoraat äh, on teinud ka ettepanekuid äh, kodakondsus- ja põhiõiguste programmis, kus meil on Daphne programm kaasatud ja võrdõiguslikkuse osad ka Progressi programmist, nii et äh, Daphne programm kindlasti ei kao, vaid see integreeritakse suurema programmi osaks, millel on erinevad eesmärgid ja lõppeesmärk on lihtsustada asjaajamist ja rahastamise eesmärke tõhustada. me oleme näinud programmides ette ka sihtotstarbelised äh, äh, väljamaksed konkreetseteks eesmärkideks, kindlasti sooline võrdõiguslikkus ja naiste äh, õigused äh, ka rahastatud saavad, aga see annab meile, sihtotstarbeline rahastamine annab meile piisavat paindlikkust just pikaajalise rahastamisperioodi kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend tarvis ja lõpuks äh, valitsusvälised organisatsioonid äh, õiguste ja kodakondsuse programm tänu omale paindlikkusele lubab meil äh, anda, äh, võimaldada rahastust ka väiksematele valitsusvälistele organisatsioonidele, ka soolise võrdõiguslikkuse äh, vallas. ainuke probleem on siin see, et tänane majanduslikult keerukas olukord milles me täna oleme, on komisjoni eesmärk äh, tagada rahastust ka nendele tegevustele, mis maksimeeriksid äh, kõikide kulutuste mm, tulemusi. ja seetõttu on küsimus, kuidas me saame kõige tõhusalt panustada selleks, et äh, soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste eesmärke täita. ja väikeste valitsusväliste organisatsioonide rahastamine kas liidu vahenditest või liikmesriikide vahenditest ei ole veel otsustatud ja otsus selles osas võetakse äh, iga-aastases äh, tööprogrammis, mis on raamprogramm väiksemate programmide rakendamiseks. seda arutatakse liikmesriikidega ja ka parlamendiga. aitäh! suur tänu! ja kokkuvõttev sõnavõtt äh, on nüüd härra proua Stube käest. väga lühidalt tahaksin öelda ainult nii palju. me arvestasime kolleegi ettepanekutega ning me jätkame oma tööd kõikide arvamustega ja soovitustega. Eh, suur tänu! päevakorrapunkt kuusteist on läbitud, läheme muude küsimuste juurde, mida ei ole, äh, siis päevakorrapunkt kaheksateist. tahaksin tuletada komisjonile meelde, et homme äh, toimub töötuba või seminar, mis puudutab äh, mitmeaastast finantsraamistikku. ja see on hommikupool päevast, kell üheksa algab, loodan, et olete kõik kohal nii et soolise võrdõiguslikkuse perspektiiv mitmeaastaseks finantsraamistikuks ja LibeFem äh, komisjonide üht, ühiskoosolek äh, on neljapäeval, üheksandal veebruaril kell üheksa ja seal arutame naiste õiguste raportit ning järgmised komisjoni koosolekud toimuvad siin kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal veebruaril ja viimane asi tahaksin teile kõigile meelde tuletada, et pärast tänast koosolekut kohtume väikeseks napsuks ja see toimub siin kohe koosolekuruumis ees, Sabine läheb komisjonist ära, tahame talle öelda äh, head aega ja palju edu ning saame kõik oma head äh, soovid talle ka äh, edastada. nii et olete kõik väga teretulnud ja koosolek on lõppenud